przewodniczący! Prezydent. Panie i panowie, otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem... Lugupeetud daamid ja härrad, käesolevaga alla algab istung. Vastavalt päevakorrale on esimeses päevakorrapunktis Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldused kuueteistkümnendast septembrist kaks tuhat kümme tervitan nõukogu presidenti Herman van Rompuyd. nõukogu president, me tervitame teid äh, Euroopa Parlamendis ja anname teile kohe sõna. president, president, kallid kolleegid ülemkogu kohtumine kuueteistkümnendal septembril kutsuti kokku peaasjalikult selleks, et keskenduda Euroopa Liidu välissuhetele. meil oli ka lühikene arutelu lõunasöögi ajal, mis puudutas majanduse juhtimise rakkerühma ja samuti oli plaaniväline arutelu mustlaste olukorra teemal. ma peatuksin nüüd üksikasjalikult kõigil nendel punktidel, kõigepealt välisasjad kui ma ametisse astusin kaheksa kuud äh, tagasi, siis ma külastasin liikmesriikide pealinnu ning ma märkasin, et inimesed olid pettunud pärast Kopenhaageni tippkohtumist. oli jäänud mulje, et Euroopa Liit oli kõrvale tõrjutud. meie majanduslikud väljavaated ei olnud head, samas teistes maailma piirkondades toimus majanduskasv palju kiiremini. me hakkasime aru saama, et äh, tärkava majandusega riikide tugevus, majanduslik tugevus muutub tõeliseks poliitiliseks tugevuseks. G kakskümmend loodi küll Euroopa Liidu algatusel, aga eh, ka selles organisatsioonis on näha, kuidas meie mõju on vähenenud. samuti eh, on seda näha Rahvusvahelises Valuutafondis Äh, uued tegijad ei jaga alati meie huve ja meie maailmanägemust. Lissaboni leping nõuab, et ülemkogu paneks paika Euroopa Liidu strateegilised huvid ning annaks strateegilisi suuniseid ka teiste institutsioonide tööle. ma olen õnnelik selle üle, et riigi- ja valitsusjuhid nõustusid süvendama oma osalist Euroopa Liidu välispoliitikas Nad soovivad saada rohkem omanditunnet välispoliitika osas, nad tahavad äh, suuremat vastutust Euroopa Liidu liikmetena. mida me siis täpselt arutasime? näib, et äh, on väga oluline tegeleda kõigepealt meie strateegiliste partnerlustega me tahame, tahtsime lisada siis konkreetse, üldistamatele eesmärkidele konkreetsed sammud. rääkisime sellest, kuidas kõige paremini ära kasutada Lissaboni lepingut ja uut välisteenistust. ning ma tahaksin kasutada võimalust ning tänada parlamenti tehtud töö eest selles osas kokkuleppe saavutamisel kuidas hoolitseda selle eest, et see, mida tehakse Brüsselis ja mida tehakse liikmesriikide pealinnades, on sama? kuidas koordineerida äh, paremini erinevate institutsioonide tegevust Brüsselis, kuidas koordineerida oma suhteid partneritega, äh, näiteks sellistes valdkondades nagu majandus, äh, kliima, julgeolek, väärtused meie teod annavad tõendust meie soovidest ja kuidas me siis oma partneritega käitume, me paneme, panime praegu paika prioriteedid ol, paljudes olulistes pakilistes küsimustes. meie äh, oluline sõnum tippkohtumistel kolmandate äh, riikidega on see, et me oleme valmis läbirääkimisteks ja kompromissideks. Eh, me arutasime ka mitmeid teisi küsimusi, kõigepealt me jõudsime järeldusele, et me oleme praegu protsesside alguses. meie kõige olulisemad sõnumid peavad saama mandaadi Euroopa Ülemkogult, eh, samuti välisministritelt ja teistelt ministritel, täpselt nii, nagu me valmistume ka G kahekümne kohtumisteks. kolmandaks, eh, vastastikusus on meie partnerlussuhetes äärmiselt oluline. me võiksime kõnelda ka sellest, eh, et me peame leidma ühised huvid. paraku praegu see alati nii ei ole me kõik nõuame, et me saavutaksime oma eesmärgid, et meil oleks võimalik äh, survet avaldada, me peame oma eesmärgid äh, ellu viima ja selleks, kolleegid, on meil vaja rohkem strateegiat. me oleme välja töötanud mõtteid selles osas näiteks, kuidas suhelda Hiinaga, kuidas edasi liituda ning ma tahaksin tänada äh, just tänu nendele aruteludele ülemkogul, kui me nüüd kohtume kahe nädala pärast Hiina peaministriga Brüsselis, siis me ei esinda ainult Brüsseli seisukohta, vaid ka kahekümne seitsme liikmesriigi seisukohta. me käsitlesime ka teisi eelseisvaid kohtumisi, näiteks G kahekümne kohtumist Soulis ning Euroopa Liidu ja USA tippkohtumist, mis peaks samuti aset leidma novembris. ja mõlemad need on majanduslikust aspektist väga olulised kohtumised me valmistume nõukogus mõlemaks äh, kohtumiseks ning äh, G kahekümne tulevane eesistuja Prantsusmaa on juba teavitanud, millised on tema plaanid G kahekümne osas ja need on saanud nõukogu toetuse. Äh, G kakskümmend peab saama protsessiks ja mitte lihtsalt üheks ürituseks. mis puudutab Lähis-Ida rahu, rahuläbirääkimisi, siis Need rahuläbirääkimised on Euroopa Liidu strateegilistes huvides. me võtsime selles küsimuses vastu konkreetse deklaratsiooni, mis on kooskõlas äh, kahe tuhande üheksanda aasta detsembri ühisseisukohaga. me osaleme selles protsessis läbi kvarteti meie naabrus, naabrusriigid, Lääne-Balkan, nende Euroopa väljavaated, idapartnerlus on samuti väga olulised. meie maine maailmas äh, algab stabiilsusest meie enda mandril kui me tahame olla tegijad maailma areenil, siis me peame olema kõigepealt tegijad regionaalsel areenil. nüüd arutame me välispoliitikat nõukogus just nimelt selles valguses. meid võetakse tõsiselt ainult siis, kui me oleme ühtsed. me näitasime oma ühtsust kahekümne seitsme liikmesriigi seisukoht täiendavate sanktsioonide osas Iraanile oli üks selline näide Äh, samuti väga oluline ÜRO resolutsioon, mis puudutab dialoogi Serbia ja Kosovo vahel. Äh, tegemist on Lääne-Balkanile väga olulise dokumendiga. lisaks strateegia arutusele ja üldisele lähenemisele jõudsime ka kahes konkreetses osas äh, kokkuleppe, need puudutavad Pakistani ja Lõuna-Koread. me näitasime, et Euroopa Liit suudab olulisi strateegilisi küsimusi lahendada. vabakaubandusleping Lõuna-Koreaga on äärmiselt oluline välispoliitiline sündmus. see puudutab väga olulisi suhteid äh, meie suuruselt kaheksanda kaubanduspartneriga ja kogu Aasia kontinent, mandriga. see leping hoiab meile igal aastal kokku üks koma kuus miljardit eurot, nii et, et tegemist on väga hea äh, Äh, uudisega eksportijatele, samuti töökohtade ja majanduskasvu seisukohalt. ja nüüd Pakistan. me tahame seda riiki maksimaalselt toestada, eriti pärast seda, kui seda tabasid katastroofilised üleujutused. rohkem abi, rohkem kaubandust, me tahame, et Pakistan toibuks katastroofist, et ta Äh, areneks majanduslikult, me suurendame juurdepääsu turgudele, äh, proua Ashton on selles osas olulisi kokkuleppeid saavutanud. teiseks, äh, rakkerühm. lõunasöögi ajal ülemkogu kohtumisel me kõnelesime majandusest. E, aasta esimesel poolel pidi nõukogu sekkuma korduvalt majanduslikele küsi-, majanduslikesse küsimustesse, nüüd on meie majandus parimas, paremas seisus, aga kõige hullem pole veel läbi lõunasöögi ajal teavitasin kolleegidest nendest edusammudest, mis majandusjuhtimise rakkerühmas on aset leidnud. eile tegin seda ka siin parlamendis. meie riigi ja valitsusjuhid tahavad seda tööd jätkata, tahavad praegust hoogu säilitada, meil valitseb äh, üksmeel paljudes olulistes küsimustes, nagu näiteks makromajandusliku järelevalve raamistik, mille abil me kontrollime tasakaalutust, igasuguseid mulle, tagame konkurentsivõime samuti me tahaksime tugevdada finantsraamistikku ning panna paika Euroopa eelarveraamistikud. samuti tegime edusamme eh, sanktsioonide osas, kuigi selles vallas on vaja veel rohkem tööd teha. nagu ma selgitasin kohtumisel seitsme komisjoni esimehega eitse, eile, me tahame sellisel moel tugevdada oma rahandus- ja majandusliidu sambaid. mõned on öelnud, et meie töö on olnud liiga aeglane, aga tegelikult oleme me ära teinud väga palju väga lühikese ajaga võrreldes nende läbirääkimistega, millega pandi äh, paika stabiilsus- ja majanduskasvu pakt ja millega seda kahe tuhande viiendal aastal läbi vaadati, oleme meie väga kiiresti edasi liikunud, vaatamata sellele, et teema on väga keeruline ning me esitame si-, jõuame lõpule oma kõnelustega oktoobris, nii et, et ülemkogu saab siis Äh, oktoobri lõpus äh, selle protsessi lõpule viia. komisjon tuleb õigusloome ettepanekuga välja septembri lõpus äh, kooskõlas oma algatusõigusega ning need ettepanekud siis edastatakse kaalumiseks ka parlamendile ning vastuvõtmiseks siis vastavalt õigusloomelisele menetlusele. Need ettepanekud aitavad siis meil senist hoogu säilitada. selles osas me oleme Euroopas lahingud võitnud ning ja me peame praegu, praegusest kriisist äh, õppima. kolmas äh, teema oli romid. lõunasöögi ajal me arutasime seda teemat, mis äh, Euroopale huvi pakub. me saavutasime üksmeele viies küsimuses, kuigi me ei nimetanud seda nõukogu ametlikeks järeldusteks. kõigepealt liikmesriikidel on õigus ja kohustus rakendada meetmeid õiguskorra kaitseks oma territooriumil. teiseks komisjonil on õigus ja ka kohustus tagada kinnipidamine Euroopa Liidu õigusest ning äh, ka õigus viia läbi uurimisi. kolmandaks, me võtsime arvesse selle deklaratsiooni, mida tegi komisjoni president ülemkogu eelõhtul. neljandaks, Äh, lugupidamine on äärmiselt oluline suhetes liikmesriikide ja komisjoni vahel ning viiendaks, Euroopa äh, tulevased ülemkogud arutavad seda küsimust, milleks on siis romide integreerimine. igasugune diskrimineerimine peab olema keelatud, diskrimineerimine, mis tugineb äh, rahvusel või etnilisel päritolul, see on Euroopa Liidu alustalaks. inimväärikuse austamine on üks meie põhiväärtusi. kallid kolleegid, president ülemkogu kohtumised äh, äh, peaksid olema regulaarsed ja rutiinsed äh, Euroopa institutsioonide kohtumised. ma tahaksin rõhutada, et nüüd, kus parlamendis on ühenduse meetodi üle alanud uued arutelud, tahaksin rõhutada, et Euroopa Ülemkogu on ka üks oluline institutsioon tal on oma koht Euroopa Liidu institutsionaalses raamistikus ning äh, annab liikmesriikidele äh, võimaluse siiski osaleda Euroopa Liidu asjades ning äh, suurendab nende pühendumust liitumis, ühenemisprotsessile. see ei puuduta ainult riike ja valitsusi, vaid ka Euroopa Komisjoni presidenti ja välispoliitika kõrged esindajad. selles osa, nendel kohtumistel osaleb tihtipeale ka Euroopa Keskpanga president ning äh, Lissaboni lepingu jõustumisest alates juhatab äh, ülemkogusid inimene, kes ei esinda konkreetselt ühtegi liikmesriiki, vaid inimene, kes tegutseb nõukogu sees ja peab samas leidma kokkuleppe ka teiste institutsioonidega, et esindada üldiseid Euroopa huve. ning seetõttu ma pühendangi aega ja energiat selleks, et säilitada tihedaid kontakte teiste institutsioonide juhtidega, samuti nagu komi-, nagu näiteks komisjoni presidendiga, Europoli juhiga, Keskpanga juhiga ja loomulikult ka Euroopa Parlamendi presidendi ja fraktsiooni juhtide ning parlamendikomisjonide juhtidega. seda nõuab Lissaboni leping. me tõesti teeme tööd üldistes Euroopa huvides, kõik need jõupingutused, mida kõigis Euroopa institutsioonides viima, viimastel kuudel on tehtud, on hakanud andma tulemusi. meie majandus toibub öö, äh, ootamatult hästi usaldus on aeglaselt, aga kindlalt tagasi tulemas. tahaksin tänada Euroopa Parlamenti koostöö eest, kes on võtnud, äh, aidanud äh, vastu võtta finantspaketti Äh, paljudel liikmesriikidel on olnud probleeme reformidega ja ma tahaksin avaldada tunnustust nendele valitsustele, kes on rakendanud julgeid meetmeid väga rasketes poliitilistes oludes. enamikes liikmesriikides ei ole kriis veel läbi. eriti tööhõive vallas, kuigi ka selles vallas on pa muutusi paremusele näha. me oleme praegu paremas seisukorras kui varem, aga palju tööd on veel vaja ära teha. kallid kolleegid, me teeme seda, aitäh! Uh, thank you, Mr President, for your speech and for aitäh selle kõne ning märkuste eest ülemkogu kohtumise kohta. nüüd Euroopa Komisjoni nimel komisjoni asepresident Maroš Šefčovitš, palun. aitäh, president, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, kolleegid. parlament äh, on alati selgelt välja öelnud selle, et Lissaboni lepingu eesmärgiks on anda Euroopa Liidule ka väljapaistvam positsioon rahvusvahelistes suhetes ja selle positsiooni suurendamine on hea nii Euroopale kui ka kogu maailmale. see aitab eh, edendada meie väärtusi ning panustada ülemaailmsetesse jõupingutustesse kliimamuutuste vastases võitluses piiratud eh, ressursside tingimustes. meil on, meie ees on väljakutsed ja meil on ka võimalused, Lissaboni strateegia annab meile võimaluse tegutsemiseks. kuid muidugi on palju veel teha, me peame veel mõtisklema sellele, kuidas kasutada Lissaboni lepingut kõige paremini. kuidas muuta Euroopa Liit usaldusväärseks partneriks üheksa kuu jooksul pärast Lissaboni lepingu jõustumist oleme me teinud väga olulisi samme. proua Ashton on äh, nüüd muutunud Euroopa Liidu hääleks rahvusvahelisel areenil ja ma arvan, et varsti on meil võimalik äh, sisse lõplikult seada ka Euroopa Liidu välisteenistus. Euroopa ülemkogu tõi välja järgnevad sammud eh, nii menetluse kui eesmärkide osas. Euroopa Liit eh, peaks eh, saavutama palju järjepidevama poliitika partneritega suhtlemisel, eriti just Hiinaga. väga oluline oli see, et sooviti regulaarsete kontaktide taastamist, me teame, meil on, meie ees on teatud probleemid, prioriteedid ei ole piisavalt selgelt välja toodud partneritega suhtlemises, me ei ole omavahel nõus, mida me tegelikult tahame. ja see õõnestab meie ühist sõnumit. me peame jõudma ühisele seisukohale, kus härra Barroso, härra Rompuy, kui nad kõnelevad Euroopa Liidu nimel tippkohtumistel, siis nende taga on tõepoolest kogu Euroopa Liit, Euroopa Liit Liidu liikmesriikide pühendumus. komisjoni meelest oli tegemist esimese vajaliku sammuga selleks, et jõuda meie eesmärkidele suhtluse strateegiliste partneritega ja selleks, et edastada järjepidevat sõnumit, sidusat sõnumit meie partneritele kogu maailmas. tippkohtumisel Hiina, India, Venemaa, USA-ga G kahekümne tippkohtumisel Aasia-Euroopa ning Euroopa ning äh, Aafrika tippkohtumisel peaksime me sellise tugeva sõnumiga tõepoolest ka esinema. Euroopa Ülemkogul leiti ka väga olulised äh, kokkulepped kaubanduse vallas, näiteks vabakaubandusleping Lõuna-Koreaga. sellele kokkuleppele ei olnud sugugi raske, äh, kerge jõuda, kuid see toob kindlasti kaasa mõlemale poolele suuri kaubanduslikke eeliseid. leidsime ka viise, kuidas läbi kaubandussuhete aidata Pakistani, muidugi ka arenguabi ning humanitaarabi, abistame me seda riiki juba, selleks, et seda riiki uuesti üles ehitada kuid äh, me peaksime ka pikaajalises perspektiivis äh, tegutsema Pakistani abistamisel ja komisjon tuleb konkreetsete ettepanekutega välja järgmisel kuul. G kaheksa, G kahekümne prioriteedid äh, toodi samuti välja ja komisjon tahab seda platvormi kasutada nende tippkohtumiste ettevalmistamiseks. ja veel kaks teemat, ühelt poolt majanduse juhtimine rakkerühma töö, mida juhib äh, president Van Rompuy ning äh, üksikasjalike ettepanekute väljatöötamine tähendab seda, et me oleme maikuust saati teinud väga suure töö ära. komisjon tuleb omapoolse ettepanekuga välja järgmisel nädalal ja just nüüd on õige aeg äh, algatada kaasotsustusmenetlust selleks, et uus süsteem järgmise aasta keskpaigas juba jõustuks, ma tean, et parlament soovib võimalikult kiiresti nende ettepanekute analüüsiga edasi minna. sel paketil on kolm eesmärki, esiteks eh, tagada see, et liikmesriigid peaksid enam stabiilsuskasvupaktist kinni, eh, parandada järelevalvet ning kolmandaks muuta järelevalve paremaks erinevate motivaatorite abil ja see kõik äh, tähendab seda, et äh, meie majanduse juhtimise usaldusväärsus suureneb eriti just äh, euroalal. ja kindlasti see agenda tugevneb veelgi, kui tulevad lõplikud ettepanekud rakkerühmalt. ja lõpe, lõpetuseks romide küsimus. komisjonil on siin oma vastutus lepingute hoidjana ja me teame, milline see meie vastutus on. me kindlasti ei jäta respekti ühenduste õig-, õigustiku suhtes kõrvale. kindlasti jälgime seda, et mittediskrimineerimise ning vaba liikumise põhimõtetest kinni peetaks. praegu on, praegu oleme õigusliku analüüsi faasis ja siis saame edasi liikuda, kuid samas ei tohiks me unustada põhilist selles arutelus. me peaksime kergendama romide olukorda ning neid paremini lõimima oma ühiskondadesse. ja seetõttu me kaalume praegu seda, kuidas oma aprillikuist ettepanekut täiendada, vaadata, kuidas on võimalik Euroopa Liidu vahendeid paremini selles osas kasutada. me tahame teha käegakatsutavaid äh, samme selleks, et äh, tõepoolest eesmärgile jõuda. ma tean, et parlament äh, tahab, et neid pidevalt kursis hoitaks, hoitakse äh, sündmuste käiguga ja seda me omalt poolt ka teeme. ülemkogul arutati seda, kuidas saame oma tegutsemisvõimekust tugevdada nii ühenduse siseselt kui ka väliselt. kõik institutsioonid ning instrumendid on siiani hästi koos toiminud ja loodame, et me tõepoolest suudame oma poliitikaid ka edaspidi tõhusalt rakendada. Mister suur tänu, lugupeetud Euroopa Komisjoni asepresident. nüüd äh, poliitiliste fraktsioonide nimel kõigepealt Euroopa Rahvapartei esimees Joseph Toll. president, president Puusek, äh, president Van Rompuy, ähm, äh, volinik Šefčovitš ülemkogus arutati suhteid majanduspartneritega ja ka majanduse juhtimist, kuid üldsust huvitas eelkõige romide küsimus ja tahaksin enda fraktsiooni seisukoha selles edastada. iga liikmesriik peab kinni pidama Euroopa Liidu õigusest ja Euroopa Komisjon kui lepingute hoidja peab tagama siin erapooletuse. kõik riigid on on seaduste ees võrdsed ja see tagab ka võrdsuse Euroopa Liidus ja me sooviksime, et komisjon so-, pöörduks Prantsusmaa poolde selleks, et äh, saada selgitusi oma poliitikute kohta ja ma olen kindel, et Prantsusmaa ka vastab väga üksikasjalikult äh, sellele taotlusele. kui tegemist on niivõrd su-, sümboolse ning väärtustel põhineva teemaga, et me lähtuksime siin solidaarsusest ning vastastikusest austusest liikmesriikide vahel ning Euroopa Liidu institutsioonide vahel. loodame, et leitakse tõepoolest üle-euroopaline lahendus kõikide vähemuste integreerimisel ühiskonda, sest praegune kriis näitab väga selgelt, kuivõrd rasked on suhted enamuse ning vähemuse vahel. daamid ja härrad, meie kaaskodanikud, neil on küll õigused, kuid kõigil on ka kohustused. vaba liikumine on õigus ja parlament on sellest aastate jooksul juba piisavalt rääkinud. kuid ka seadusest kinnipidamine on kohustus integreerida ühiskonda, käia riigikoolides, teise omandi respekteerimine on samuti kohustused, millest keegi ei saa kõrvale hiilida. nii et see on Rahvapartei seisukoht, mis põhineb põhimõtetel ja väärtustel ning äh, see on midagi enamat kui lihtsalt äh, kellegi pooldamine või kellegi süüdistamine. ja tahaksin äh, puudutada veel kahte teemat, mida arutati ülemkogul, meie koht maailmas ning majanduse juhtimine. esimeses punktis, kuidas aktsepteerida seda, et tegemist on ühe kõige olulisema tegijana kogu maailmas, kuid sellest hoolimata ei äh, ole majanduses meie kaal piisavalt äh, suur. me näeme, et läbirääkimiste laua taga tihtipeale on meie koht tühi ja loodan, et see tulevikus tõepoolest muutub. kui räägime majanduse juhtimisest, siis äh, me ei tahaks, et täielikult seataks kahtluse alla meie senised tegutsemisviisid. me ei tahaks, et hakataks äh, siin kokku liitma kahtekümmet seitset äh, vastuolulist diplomaatilist teenistust, kui räägime välisteenistuse loomisest ainult ühehäälselt on võimalik Euroopa Liitu kehtestada rahvusvahelisel areen-, areenil. välisteenistus äh, on äh, diplomaatiliste jõupingutuste ratsionaliseerimisel esimene samm. kindlasti peaks äh, paremini rada-, rahastama ka kaitsepoliitikat ja ma julgustaksin liikmesriike järgnevatel kuudel välja tooma siis oma prioriteedid nendes küsimustes, mis toodi ülemkogu järeldustes välja. kui räägime majanduse juhtimisest, siis me toetame seda tööd, mida teeb äh, Van Rompuy juhtimisel äh, rakkerühm. me peame tema oma järeldused äh, finantskriisist, kaotama oma illusioonid, vaatama, kuidas Äh, kombineerida majanduse juhtimist ning äh, sotsiaalsete protsesside juhtimist, aitäh! suur tänu, härra esimees, äh, järgmisena Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Martin Schulz. tänan, president härra Van Rompuy, ma kuulasin teid tähelepanelikult ja kokkuvõte on see, et kõik läheb lihtsalt, nõukogus probleeme ei ole mina seal kohal ei olnud, äh, teie olite, aga sellegipoolest äh, mulle jättis ülemkogu natukene teistsuguse mulje, kui äh, teie sõnadest välja tuli. kõigepealt valitsusjuhid nagu võitlevad Euroopa reaalsuse vastu. Maastrichti leping lubab nelja vabadust äh, kapitali, isikute, teenuste, kaupade liikumisvabadust. mulle tundub, et äh, vähemalt äh, isikute liikumisvabadus peaks olema samal tasemel kui kapitali liikumisvabadus. ja me võiksime ka kapitali liikumisvabadusest rääkida siin niivõrd intensiivselt kui isikute liikumisvabadusest Te viitasite sellele, aga te ei öelnud välja, et äh, Lissaboni järgses protsessis on nüüd olukord selline, et institutsioonid äh, võitlevad võimu pärast ja nüüd see uus institutsioon, mida teie esindate, eksisteerib nüüd äh, alates Lissaboni lepingust ja teie juhitav institutsioon üritab äh, oma võimu kindlustada. see ei ole midagi imelikku, seda teevad ka teised institutsioonid. aga kui vaadata nüüd seda, mis toimub äh, nõukogus, siis me oleme silmitsi mitmesuguste ohtudega. Lissaboni lepinguga on nüüd Euroopa Liidule antud äh, pädevused ja kui need pädevused äh, peaksid äh, sõltuma nüüd nõukogu otsustest ja lubamistest, siis meil tekib selline direktoraat, millele ma olen ka varem tähelepanu juhtinud. rahvusvahelises poliitikas ja rahvusvahelises diplomaatias ja kaubanduses on meil vaja ühtset Euroopa tegutsemist, sõnumit ja esinemist samas aga öeldakse siis, et äh, kõik see sõltub äh, siseriiklikutest poliitikatest. kui äh, riigisiseselt ikka midagi ei sobi, siis Euroopa tasandil sellega ka nõus ei olda rahvaparteil on kõige rohkem valitsusi Euroopa Liidus, sotsiaaldemokraatidel ka mõned meil ei ole siin tegemist mitte ainult ideoloogilise, vaid ka institutsionaalse ohuga. Euroopa Parlamendi ülesandeks on, kutsun siin kõiki fraktsioone üles ütlema, et äh, me lähtuksime ühenduse meetodist, millele juhtis tähelepanu ka kolleeg Tool. meil on vaja ühenduse tasandil leida lahendused äh, liidu probleemidele. kas keegi kujutab endale ette, et äh, meil on äh, võimalik lahendada rahanduspoliitilist probleemi siseriiklikul tasandil, sama kehtib ka kliimapoliitika kohta, neid ei ole võimalik lahendada siseriiklikult ja samuti ka kaubanduspoliitikas ei ole meil äh, võimalik äh, üksikult tegutseda. me võime muidugi Hiinaga rääkida kahekümne seitsme kaupa eraldi, Prantsusmaa üksinda, Läti üksinda, Küpros, äh, Saksamaa Liitvabariik, Malta, loomulikult seda võib teha, aga hiinlased ähm, no neile see eriti muljet ei avaldaks, kui me nii teeksime, härra Van Rompuy. meil on vaja ühenduse meetodit ja me peame ühenduse meetodi läbi suruma. komisjon näitas nüüd esimest korda võitlusvalmidust Barroso kõnes äh, roomade teemal. inimväärikus on äh, väärtus, äh, millest me ei saa loobuda, see puudutab äh, roomade küsimust, aga samas ka finantspoliitikas peame olema väga tähelepanelikud, et ei hakataks renatsionaliseerima mitmeid teemasid. aitäh, president äh,, vabandust, härra Schulz, teile on küsimus, olete te nõus sellele vastama? proua Morvai esitab teile küsimuse. härra Schulz, minu küsimus on väga lihtne. kuidas on võimalik kodanike ideid ja seisukohti äh, täielikult ignoreerida? kuidas teie arvates on see kooskõlas demokraatia põhimõtetega et äh, otsused, mida langetatakse Euroopa Liidu tasandil, mida langetavad inimesed, keda ei ole ametisse valitud, on tähtsamad kui see, mida kodanikud tahavad. küsimus on väga lihtne, ma arvan uh,. aitäh, härra Schultz uh,. <clears throat> austatud kolleeg. igal õigusriigil on äh, kohustus äh, tagada et tema pädevuses äh, rakendatakse õigust. seetõttu olen ma täiesti nõus inimestega, kes ütlevad, et kui üksikul äh, juhul on teatud kodanikega, kes on teisest liikmesriigist äh, pärit, probleeme mõnes liikmesriigis, siis tuleb nad vastutusele võtta, aga seesama puudutab ka Euroopa Liidu õiguse rakendamist Liidu kodanikel on äh, kohustus äh, aktsepteerida ja läbi suruda Euroopa Liidu õigust ja seda me nõuamegi äh, siin roomade küsimuses, rohkem mitte. härra Verhofstadt, liberaaldemokraatide nimel. aitäh, president, kõigepealt ma tahaksin tänada härra Van Rompuyd ülevaate eest selles, mis toimus, sellest, mis toimus ülemkogu kohtumisel ning kõigepealt alustaksin äh, siis romide küsimusest. ma tahaksin väga selgelt välja öelda ühe asja ja adresseerida selle ka oma Rahvapartei kolleegile, et äh, romide küsimuses on komisjon õigesti toiminud. me ei tohiks komisjoni kritiseerida, me peaksime neid äh, pigem aitama ma tahaksin komisjoni üles kutsuda oma seisukohtadele kindlaks jääma, sellepärast et tegemist on äh, fundamentaalse küsimusega. ma arvan, et äh, väärtused on sama olulised kui turuväär-, turureeglid. ning on oluline, et kõik näeksid, et Euroopa Komisjon kohtleb kõiki liikmesriike võrdselt, olgu tegemist suurte või väikeste liikmesriikidega. väärtuste küsimuses suurte ja väikeste vahel vahet ei tehta, väärtused peavad igal pool ühtemoodi kehtima. kahjuks on äh, tõsi ka see, et äh, tippkohtumine on äh, kuidagi, see küsimus on domineerinud seda tippkohtumist ning EU ja sellest on kahju, sellepärast et majanduse juhtimise küsimuses ei tohi me ju ka aega raisata. me ei saa lubada uut majandus- ja finantskriisi eh, ilma, et meil ei oleks uusi vahendeid majanduse juhtimise vallas. me teame, et eh, rahandussammas lihtsalt ei toimi ilma majandussambata. kui vaadata Äh, int-, vahesid näiteks täna Saksamaa intressimäärade ja teiste riikide intressimäärade vahel, siis need on endiselt väga suured. nii et, et meil on vaja konkreetset meetmete paketti majanduse juhtimise vallas ning ma tõesti loodan, et komisjon esitab selle kahekümne üheksandal septembril, nagu lubatud. selleks, äh, see on oluline selleks, et me saaksime olla usaldusväärsed. Äh, see pakett peab vastama kolmele tingimusele. kõigepealt, härra president, nagu te juba ütlesite, ei puuduta see ainult eelarve üle järelevalvet, vaid ka makromajanduse üle teostatava järelevalve parand-, parandamist, sest see on see, mida me oleme äh, praegusest kriisist õppinud, sest asi ei puuduta ainult stabiilsus- ja majanduskasvu pakti, vaid riigi majanduse seisu. teiseks peaks see pakett sisaldama tõhusaid sanktsioone mina isiklikult arvan, et parim viis, kuidas seda teha, on rakendada progressiivseid sanktsioone ning teiseks äh, tuleks äh, kombineerida rahalisi karistusi poliitiliste karistustega ja mitte valida nende kahe vahel, neid tuleks äh, rakendada kombinatsioonis ning kolmandaks, mõningatel juhtudel võib see tähendada ka seda, et liikmesriigi hääleõigus peatatakse, kui tegemist on liikmesriigiga, kes rikub reegleid nii et, nii et, et see, see on ju see, mis toimub tavalises elus ja nii peaks olema ka poliitilises elus. ning lõpetuseks, härra president, ma arvan, et komisjon ja Euroopa Keskpank peavad olema need, kes otsustavad, mida tehakse. sest minu arvates järelevalve liikmesriikide poolt lihtsalt ei toimi, see ei toiminud Lissaboni lepingu puhul, see ei toiminud stabiilsuspakti puhul ja see ei hakka toimima ka tulevikus. me oleme Prantsusmaa ja Saksamaa puhul olnud tunnistajaks. Nemad ei pidanud kahe tuhande viiendal aastal stabiilsuspakti stabiilsuspaktist kinni ja nad lihtsalt muutsid stabiilsuspakti see, sellised asjad juhtuvad tulevikus äh, ikka ja jälle, nii et, et komisjoni kätes peab olema otsustamisõigus ning mina loodan, et kahekümne üheksandal septembril ning tuginedes sellele tööle, mis on tehtud rakkerühmas, esitatakse meile usaldusväärne meetmete pakett, mida nõukogu ja parlament saavad arvestada. aitäh, aitäh nende tähelepanekute eest ja nüüd proua Rebecca Harms kes on Roheliste fraktsiooni kaasesimees. tänan, härra president. lugupeetud äh, president äh, Rompoi, kuulasin ülevaadet äh, viimasest tippkohtumisest, mida me ei tohi nii nimetada, sest tegemist oli nõukogu kohtumisega, me kuuleme seda ülevaadet juba kolmandat korda ja tundub nüüd, et me elame teiega erinevates galaktikates. kui Euroopa Liidu riigipead koos välisministritega tulevad äh, Brüsselis kokku pärast äh, karmi kriisiaega, siis me ootaksime nendelt muud, kui teie nüüd mainisite. ja nüüd äh, seda tippkohtumist me tohime nimetada ainult nõukogu kohtumiseks või ülemkoguks ja jääb üle öelda, et seal midagi ei saavutatud. Teie roll presidendina on rakkerühma juhtimine, et meil oleks rohkem majandusjuhtimist Euroopast ja et me tuleksime kriisist välja. Te peaksite oma rolli üle järele mõtlema. mul on hea meel kuulda et äh, komisjon ei osale enam selles äh, võimupädevuste ülekandmise mängus äh, liikmesriikidele. komisjon tuleb välja ettepanekutega, kuidas majandusjuhtimist koondada Brüsselisse. ja tundub mulle ka imelik, et te keskendute hirmsasti nendele karistustele neid ei olegi ju võimalik läbi viia lepingut muutmata ja nüüd meil ongi selline olukord, et liikmesriigid on äh, üksmeelel selles osas, et äh, üksmeelt ei ole, aga mingisugust äh, suuremat majandusjuhtimist meil ka ei ole. ja nüüd kriisi ajal on selline Euroopa poliitika või sellest jääb mulje ääretult äh, kahetsusväärne. mina olen arvamusel, et äh, olgugi, et see Lissaboni lepingust tulenev pädevuste ja rollide mäng on väga keeruline, peaksite te siiski rohkem pingutama ühiste seisukohtade nimel, seni olete seal õnnestunud ja mis puudutab äh, romasid, siis äh, proua Redingi poolt tuli nüüd ühepoolne vabandus, aga prantslased peaksid äh, seletama, miks nad on valetanud komisjonile. Nad ei ole vabandanud ja seda ma ei mõista. selle tippkohtumise kõige parem tulemus oli see, et äh, Barroso toetas äh, volinik Redingut ja lepingu äh, rikkumise menetlus tuleb loomulikult algatada. minule tekitab küll muret see, et äh, ebastabiilsel ajal, kus meil on majanduskriis ja kus meil on finantskriis, kus meil kasvab Euroopa Liidus vaesus ja ebastabiilsus et siis äh, sellisel ajal riigipead nagu Nicolas Sarkozy ja Silvio Berlusconi, ma võiksin nimetada ka teisi, aga nemad on juhtrollis, et äh, nemad nüüd äh, oma sisepoliitiliste probleemidega tegelevad niimoodi, et nad peidavad need võõra viha taha ja muude sarnaste tegevuste taha. ja meil tuleb sellise tegevuse vastu võidelda. tänan järgmisena Timothy Kirkup ECR fraktsioonist. president, äh, ma alustaksin kiiresti mõne märkusega, kõigepealt ma tahaksin tänada nõukogu selle eest, et nõukogu on keskendunud majanduse juhtimise parandamisele Euroopas ja teiseks, mis puudutab romisid, siis tahaksin öelda, et me oleme väga suurt survet avaldanud, et komisjon tuleks välja selge avaldusega, sest komisjon on aluslepingute kaitsja ja kuni seda selget avaldust ei ole tehtud, siis prantslaste kritiseerimine niisama omakasu pärast ei ole eriliselt eh, hea Euroopa ühtsusele aga ma tahaksin täna hoopis kõnelda Pakistani deklaratsiooni teemal. tegemist on Euroopa Liidu jaoks väga olulise partneri ja strateegilise liitlasega. me tervitame neid edusamme, mida on tehtud hädaabi osutamisel Pakistanile ning me oleme nõus, meil on hea meel, et nõukogu hiitis heaks eh, meetmete paketi Pakistan, abimeetmete pakis-, meetmete paketi Pakistanile Pakistani aitamine on äärmiselt oluline, uus äh, äh, Ühendkuningriikide valitsus on kavatsenud null äh, koma seitse protsenti abist eralda, sissetulekust eraldada siis abiks. nii et, et ainult meie oleme, hoolitseme ka sellel, selliste asjade eest, mitte ainult liberaalid. ma tahaksin öelda, et arengumaade pikaajaline tulevik tugineb sellele, et eh, riigid suudaksid luua eh, elujõulised majandus- ja kaubandussuhted, seega tuleb eh, Pakistanile tagada suurem turu juurdepääs, vähendada tolle olulistele importkaupadele Euroopa Liitu, see on väga oluline samm. ma kahetsen aga, et poliitikale seatakse teatud ajalised piirid sellele vaatamata üleskutse luua uus kaubanduspartnerlus Euroopa ja Pakistani vahel oli väga julge ettepanek, millega tuli välja juba Ühendkuningriigi äh, peaminister David Cameron ja seda toetas ka Davi koalitsioonivalitsuse kaubandusminister. ma loodan, et me peame arvestama ka tööstussektori muresid, millele selles deklaratsioonis on viidatud ja kui sellega arve, nii et, et või äh, ei maksa sellest deklaratsioonist ka mingit arga abinõu teha sest selline leping Pakistaniga oleks häbiväärne. meie oma fraktsioonis jälgime väga tähelepanelikult, kuidas sündmused arendavad, arenevad ja hoolitseme selle eest, et selle deklaratsiooni ambitsioonid ei kaoks ära omakasupüüdliku protektsionismi varju. suur aitäh! ja nüüd härra äh, Patrick Lierik, palun. härra president, kolleegid ülemkogust äh, toodi meedias välja ainult see vastuolu, mis oli äh, Prantsuse presidendi ning komisjoni vahel äh, ja see puudutas osa elanikkonna väljasaatmist Prantsusmaalt. kui me räägime siin inimõigustest ja Euroopa väärtustest, siis peab kohe lõpetama selle stigmatiseerimise ning vähemuste väljasaatmise. meie nõuame et äh, tagasisaatmise direktiiv kahe tuhande kaheksandast aastast ja kõik see, mis võimaldab ka Pakistani pagulaste väljasaatmist, et see tühistataks. ja millised on need konkreetsed sammud, mida te soovite ette võtta selleks, et tagada see, et äh, äh, romide kogukonnad saaksid välja tulla sellest armetusest ning vaesusest, milles nad praegu on? Euroopa vastane populism tegelikult toidab ksenofoobiat ning paremäärmuslasi kogu Euroopas. ja seda on hukka mõistnud juba Bertolt Brecht omal ajal. kui me räägime eh, sellest käitumisest, siis see töötab vastu kogu Euroopa aluspõhimõtetesse, me oleme praegu väljumas kriisiolukorrast ja te räägite, et äh, meil on äh, tegemist äh, vabakaubandus, ambitsioonikate vabakaubanduslepingute sõlmimise perspektiiviga. räägitakse ka suhetest Ameerika Ühendriigiga, kuid allumine Ameerika Ühendriikidele ning see militaristlik suhtumine seoses NATO-ga, see õõnestab kogu Euroopa Liitu. Te räägite selgetest strateegilistest äh, eesmärkidest, kuid millest me tegelikult räägime? meie fraktsiooni meelest ei ole hea poliitika, on hea poliitika see, mis võitleb vaesuse vastu, võlgade vastu, relvastumise vastu ja ma loodan, et meil on võimalik saavutada edusamme Cancuni tippkohtumisel kliimamuutuste vastases võitluses me räägime siin äh, ka finantstehingute maksustamisest, äh, kuid äh, mida teha selleks, et dialoog Palestiina ning Iisraeli vahel tõepoolest ka õnnestuks, kuidas lahendada Jeruusalemma küsimus ning lõpetada koloniseerimine Iisraeli poolt. Te tahtsite näidata ka oma ranget või raudset lähenemist selle Euroopa semestri näol. kuidas nüüd seletada seda, et võlad on suurenenud? tundub, et meil ei ole viimasel ajal olnud ühtegi suuremõõdulist ei tööstuslikku ega põllumajanduslikku ettevõtmist, mis aitaks tööhõive olukorda parendada ja milliseid sank-, miks te kavatsete välja tuua, tulla veel uute sanktsioonidega Euroopa riikide ning rahvaste vastu? tegemist on vaesusevastase võitluse aastaga ja mida te konkreetselt kavatsete ette võtta? proua Otsa-Veila, palun. tänan. ma ei usu, et äh, probleemiks on äh, väljasaatmine, vaid probleemiks on see, millistes ebainimlikes tingimustes roomad elavad üle kogu Euroopa. selle asemel, et siin hukka mõista, peaksime me tunnistama, et äh, roomad on vähemuseks kõikides liikmesriikides ja me peaks välja tulema üle-euroopalise programmiga nende jaoks et vältida sotsiaalset tõrjutust. väljasaatmine on ainult äh, üks ilming, äh, olulisem on rääkida tingimustest, äh, milles nad elavad. mis puudutab nüüd ülemkogu järeldusi, siis te mainisite ühiseid huvisid rahvusvahelises kaubanduses. Hiinale nüüd äh, on antud võimalus investeerida sadu miljoneid dollareid äh, Euroopasse ja see on tõesti väga huvitav liit. ja pidades silmas Euroopa Liidu Hiina tippkohtumist, siis äh, mida te teete seoses nende küsimustega, mis Euroopa Liit on tõstatanud, inimõigused ja Iraan näiteks härra Van Heke, palun. Euroopa Ülemkogu ametlikku päevakorda loomulikult äh, varjutas poliitiliselt korrektne jama, millega esines volinik Reding Prantsuse valitsuse aadressil. komisjonile tuleb koht kätte näidata. liikmesriikidel on õigus ja kohustus tegutseda, kui äh, neid äh, halvab äh, ebaseaduslik sisseränne, liikmesriikidel peab olema õigus oma kodanikke kaitsta. ma tahaksin teada, mida teeb komisjon siis, kui näiteks romade laager pannakse püsti Brüsseli keskel härra Van Rompuy ei öelnud sel teemal midagi asjalikku, lihtsalt äh, sõnakõlksud tulid äh, välja, aga ei midagi sisukat. Prantsusmaa ja Itaalia nüüd äh, jällegi on olukorras, kus äh, poliitiliselt ametisse nimetatud ametnikud komisjonist võtsid endalt pädevusi ära. ja nõukogu president, te arvatavasti tahate nüüd sõna võtta, palun. härra president, kolleegid, mõned sõnad vastuseks. muidugi on alati erinevaid viise äh, asjade serveerimiseks, kuidas me neid näeme, kuidas me neid tajume. ja minu lähenemiseks on pigem siiski kinni pidada reaalsusest. mida oleme teinud uue komisjoniga kaheksa esimese kuu jooksul sel aastal ja nende uute institutsioonide koosseisudega pärast Lissaboni lepingu jõustumist. meil on õnnestunud äh, kokku leppida finantsjärelevalve küsimustes, see on väga oluline teema. ja see, siin on väga oluline olnud ka parlamendi roll. läbirääkimised on olnud äh, pikad ka välisteenistuse osas uue diplomaatilise korpuse koostamiseks. Need on kaks äh, väga olulist teemat ja see kõik leidis aset vägagi keerulises ähm, äh, institutsioonilises äh, kontekstis. me oleme aidanud Kreekat, et Kreeka vastu peaks sada kümme miljardit eurot reformi äh, pakett, mille Kreeka on pidanud äh, ette võtma, vaatamata nendele raskustele, mis äh, parlamendile ees seisavad. seitsesada viiskümmend miljardit eurot finantstoetust teatud tingimustel muidugi on ette nähtud ja see aitas leevendada Äh, aitas maha rahustada turud ning äh, tuua välja uued väljavaated Kreekale. läbi on viidamas praegu Kreekas suuri reforme, ma tean, et äh, riigis endas on need vaidlusaluseks seatud ja seda niimoodi ka teistes Euroopa Liidu riikides ja ilma Euroopa Liidu surveta ei oleks see kõik olnud võimalik. välispoliitikas tahaksin veel kord meenutada seda, et äh, meil õnnestus jõuda kokkuleppele kahekümne seitsme liikmesriigiga sanktsioonide osas Iraani äh, puhul. see ei olnud sugugi lihtne. me koostasime ühisresolutsiooni, mille allkirjastasid kõik kakskümmend seitse riiki, see puudutas Serbiat ja Kosovot. nagu te teate, viis Euroopa Liidu liikmesriiki ei tunnista Kosovot Kosovo Vabariiki ja sellel äh, resolutsioonil on äärmiselt oluline tähtsus äh, selles äh, piirkonnas, millel on ka Euroopa Liidu perspektiiv. lõpuks Lõuna-Koreaga kaubandusalane, vabakaubandusleping ja finantspakett Pakistani osas ka ühine lähenemine Lähis-Ida osas. kahe tuhande üheksandal aastal me koostasime kahekümne seitsme liikmesriigi ühispositsioon, positsiooni kõige vaidlusalusema regiooni kohta kogu maailmas ja lisasime sellele veel uue deklaratsiooni, mille kvartett ka arvesse võttis mõni päev tagasi. tegemist on faktidega ja mina jääksingi faktide juurde kui me nendest asjadest räägime. rääkides nüüd rakkerühmast, öeldakse, et äh, töö läheb liialt aeglaselt, see ei ole tõsi, me alustasime ju maikuus, praegu on alles september ja mõne kuu jooksul oleme teinud väga suuri edusamme ja me ei lõpeta tööd mitte detsembris, nagu algselt oli ette nähtud, vaid oktoobri lõpus. ja ma olen kindel, et tegemist on tõepoolest kvalitatiivsete tulemustega selle töö puhul. me töötame tõepoolest nõukoguga käsikäes selleks, et saavutada häid tulemusi, siin ei ole mingit rivaalitsemist institutsioonide vahel. kui räägime nüüd romide küsimusest tahaksin korrata neid viit punkti, mitte küll järeldust, sest järeldustes see ei väljendu, kuid tundub, et nendes viies punktis oli meil siiski väga laiapõhjaline konsensus ja nüüd jääme ootama selle analüüsi tulemusi, mille algatas komisjon, ma ei hakka neid tulemusi siin ennetama. ja ülemkogu soovis, et komisjon algatas tööd ka vähemuste parema integreerimise osas Euroopa Liidus. veel paar sõna lisaksin seal eh, need hollandi keeles, see on muidugi küll vähemuskeel, kuid eh, sellepärast peab teda ka kostma enam. kolleegid, ma arvan, et meie töö esimese paari kuu bilanss on positiivne, vaatamata nendele suurtele raskustega, millega meil on tulnud silmitsi seista. me poleks iial osanud arvata, et majanduskasv taastub nii kiiresti, nagu see on seda teinud. võib-olla on see majanduskasv veel habras, aga igatahes asjad edenevad soodsas suunas. ma Äh, olen kindel, et paar kuud tagasi ei oleks me üldse osanud äh, kolme poole protsendist majanduskasvu oodatagi. kui keegi oleks meile öelnud, et see majanduskasv on poolteist protsenti Euroopas, siis me ei oleks ka seda uskunud. paljudes riikides on majandus äh, ja poliitilised olud olnud väga keerulised ja reforme on tulnud ellu viia nendes keerulistes oludes ning me tõesti avaldame austust inimestele, kes on nende äh, Äh, reformide eest vastutanud, kes on välja töötanud uut majanduse juhtimist Euroopas. meil on väga tõsised probleemid ka tööturul ja paljudes teistes valdkondades, aga olukord on siiski muutumas paremaks. olukord tööturul on parem tänu meie ühistele jõupingutustele äh, loomulikult me ei ole veel selle protsessi lõpus. ma usun, et suurem osa Euroopa kodanikest Äh, vaatavad seda, mida me teeme ja nad äh, ei ole selle vastu, et eesmärkide saavutamiseks tuleb rakendada ühenduse meetodid, aga kõige olulisem, mille järgi nad meid siiski hindavad, on saavutused. Nad soovivad majanduskasvu väljavaateid, positiivseid arenguväljavaateid, nad soovivad, et olukord Euroopa Liidus paremaks läheb ja kui see tõesti sünnib, siis austavad meid ka Euroopa kodanikud rohkem ning loomulikult muutub ka majanduse juhtimine Euroopas paremaks, kui me need meetmed ellu viime. nagu ma ütlesin, ma ei lase ennast äh, ideedest eksitada, ma vaatan, mida me oleme saavutanud, ma arvan, et kuue, kaheksa kuu jooksul, mis me oleme teiste institutsioonidega koostööd teinud, oleme me läinud õiges suunas ja ma arvan, et me jätkame samas suunas liikumist, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni asepresident härra Šefkovitš. suur aitäh, president, vastaksin ka kiiresti fraktsioonide juhtide avaldustele. kõigepealt äh, romide küsimus ja jällegi tahaksin ma rõhutada, e, et komisjon e, jätkab tööd kahel suunal. kõigepealt me viime läbi väga põhjaliku juriidilise analüüsi olukorrast. teiseks me toetame romide integreerumist. Te kõik olete nõudnud, et äh, sellele probleemile tuleb leida üle-euroopaline lahendus ning Hispaania eesistumise ajal tegime me komisjonis väga palju tööd, me korraldasime korduvalt spetsiaalse ministrite kohtumise, nii et, et kasutagem ära neid võimalusi, seda arutelu selleks, et sellele protsessile uut elujõudu sisse puhuda me peame hakkama mõtlema, kuidas me saaksime oma ressursse, oma vahendeid tulevikus paremini kasutada. sest et on täiesti selge, et meil on vaja selles küsimuses Euroopas üksmeelt. meil on vaja Euroopa institutsioonide toetust, meil on vaja liikmesriikide ja kohalike omavalitsuste toetust, samuti kodanikeühiskonna toetust ning me kõik peame tegutsema ühes suunas, ainult niimoodi suudame me saavutada äh, positiivse lahenduse mus- äh,, romide probleemidele mis puudutab majanduse juhtimise vallas tehtud ettepanekuid, siis ma tahaksin samuti teile kinnitada, et need ettepanekud, millega komisjon välja tuleb, puudutavad makromajanduse tasakaalustust. me pakume välja suurema järelevalve, tugevdame liikmesriigide eelarveraamistikku ning jõustame majanduskasvu ja stabiilsuspakti eriti pöörame tähelepanu võlgade vähendamisele ning jätkusuutlikkusele. nii et, et ühtekokku me kahekümne üheksandal septembril tuleme välja viie eh, määruse ja ühe direktiivi ettepanekuga, ma arvan, et need prioriteedid, mida fraktsioonide juhid oma sõnavõttudes mainivad, leiavad nendes ettepanekutes üsna suurel määral kajastamist. nüüd Pakistan. ma arvan, et me oleme palju ära teinud, meist on saanud äh, Äh, suurim äh, Pakistanile abiosutaja rahvusvahelisel areenil. ma arvan, et meie rolli seal tunnustatakse, aga tegemist on ainult esimese sammuga Pakistani aitamise teel. me peame selles protsessis osalema rohkem, me peame olema järjekindlamad ning me peame siduma äh, ühe humanitaarabi, arenguabiga, parandama Pakistani toodete juurdepääsu Euroopa turule see, mida me Äh, praegu teeme, on rakendame neid meetmeid, mida saab rakendada nii kiiresti kui võimalik, aga need peavad olema kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitega ja selleks on meil vaja meie partnerite toetust. samuti püüame leida viise, kuidas äh, luua ja hinnata, kas äh, Pakistan on keemse soodussüsteemi jaoks kõlbulik ja see oleks ka üks viis, kuidas me saaksime aidata siis Pakistanil jällegi jalule tõusta Lähis-Ida osas äh, tahaksin öelda seda, et äh, siin kojas täpselt samuti ka nõukogus ja komissaada, komisjonis saadakse väga hästi aru, et tegemist on äärmiselt olulise poliitilise prioriteediga äh, maailmapoliitikas. ma tahaksin teile kõigile kinnitada, et proua Ashton osaleb väga aktiivselt selles pro-, protsessis ning äh, teatab kolleegidele komisjonis pidevalt, kuidas me saame rohkem koostööd teha ning ta on igapäevases kontaktis kõigi selle protsessi peamiste osapooltega. härra Tool on öelnud, et meie jaoks on väga oluline seda protsessi kiirendada ja ma võin teile kinnitada, et komisjoni poole pealt, proua Ashtoni poole pealt me teeme kõik, mis meie võimuses, et oma rolli täita, aitäh! aitäh, härra komisjoni asesipre-, asepresident. ja nüüd saavad sõna siis ülejäänud sõnavõtjad ja kõige poolteist minutit, härra Pelet. Ehm, aitäh, president, tere hommikust, härra Van Rompuy. Te juhtisite tähelepanu täiesti õigesti sellele, et Euroopa kodanikud ootavad tulemusi, nad ootavad mingeid väljavaateid ning üks eeltingimus oleks kõnelda ühel häälel eriti selles osas, mis puudutab eelseisvat koh-, tippkohtumist Aasia riikidega ja kõnelusi härra Obamaga. kõnelemine ühe häälega saab sellistes kohtades midagi muuta. üks väga olulisi teemasid eelseisvatel kuudel on ka kliima meil siin Euroopa Liidus peaks olema julgust tulla välja uute ettepanekutega. me peaksime lähenema sellele teemale Äh, uuest vaatevinklist meist võiks justkui saada äh, uued Robin Hoodid finantstehingute maksuga näiteks, aga me peame samuti investeerima taastuvenergiasse ja uutesse energiaallikatesse ja mitte ainult siin Euroopas, vaid ka Aafrikas, sest ma arvan, et väga paljud äh, meist ju teavad, et meie kohustus on oluliselt vähendada vaesust Aafrikas investeerida jätkusuutlikkusse energiasse, see oleks üks viis, kuidas seda eesmärki saavutada ma ei usu, et me peaksime Aafrika jätma Aasia ja riikide Hiina pärusmaaks ja ise mitte midagi tegema. ma arvan, et te olete käitunud väga õigesti. paljud inimesed ei oodanud teid eriti palju, sest te oli, te olite neile tundmatu. aga meie rohelised igatahes tunnustame seda, et Euroopa Liit et äh, meie tunnistame väga, et Euroopa Liit on äh, rohelise energia suunas liikunud, me oleme teinud olulisi samme ja meil on äh, suured lootused teie osas. proua de Kaiser, poolteist minutit. härra president me räägime siin äh, tegelikult äh, romide küsimusest, äh, kuigi agendas oli põhimõtteliselt siiski majandusjuhtimise küsimus, kuid ma tahaksin rääkida proua Redingi avaldusest kuid samas ei tohiks me täielikult jätta kõrvale ka majanduse juhtimise küsimust, me ei tohiks unustada seda, et romid, nii nagu homoseksuaalid, nii nagu juudid, nad kõik saadeti Teise maailmasõja ajal kontsentratsioonilaagritesse, neid hävitati ja just sellest ajast peale pärinevad need otsused mitte kunagi enam diskrimineerida rassi alusel. me toetame komisjoni, me toetame seda, kuidas ta on aluslepingute hoidja, kuidas äh, kõik riigid, nii väiksed kui suured, on võrdsed ja selle ülemkogu tulemuseks on kindlasti natsionalismist kaugele minev. see oli kõige olulisem tulemus antud ülemkogu puhul. me peame jääma ettevaatlikuks, eh, nii nagu ka kolmekümnendatel aastatel enne teist maailmasõda. nüüd eh, majanduse juhtimisest rääkides, eh, see rakkerühm, mida te juhite, härra Rompuy, te ütlesite, jah, me peame rääkima siin pensionitest, sotsiaalsetest parameetritest, minu fraktsiooni seisukohaks on see, et me peame enam pöörama tähelepanu järelevalvele, me ei tohi neid parameetreid kõrvale jätta, me ei tohi kodanike vastu võidelda. nüüd äh, proua Lambsdorff, kaks minutit. tänan, härra president. tegemist oli äh, ülemkogu kohtumisega, kus äh, räägiti välispoliitikast ja samal äh, ajal äh, siis äh, USA-s ja Hiinas tegeleti ÜRO teemadega ja kuuendal oktoobril, kui meil Hiinaga toimub tippkohtumine, siis tuleb mitmed teemad tõstatada. Euroopa Liidu kodanikud äh, ootavad meilt juhtimisrolli majandusvaldkonnas ja siin jõuangi rakkerühma juurde. Teie, härra Van Rompuy, ütlesite, et kuu lõpus äh, esitatakse dokumendid komisjoni poolt kahekümne üheksandal, teie poolt kahekümne seitsmendal. ma usun, et te olete omal vahel ka kooskõlastanud asjad ja teie hollandikeelne kõne ühenduse lähenemise kohta, ühenduse menetluse kohta oli tõesti väga õige. me tervitame seda, mida te ütlesite fiskaalpoliitika kohta ja mida te ütlesite semestri kohta, sanktsioonide osas on veel tööd teha, nii et no kuu nagu lõpus selgub tõde. ja miks me parlamendina oleme ühenduse meetodi poolt. kolleeg äh, Schulz juba ütles, et see Lissaboni pirukas tuleb nüüd ära jagada, aga kõige otsustavama tähtsusega on äh, see fakt, et äh, nõukogu on otsustusorgan Euroopa Liidus, tihtipeale on nõukogu aga liikmesriikide kogum, kes tegutsevad üksikute liikmesriikide huvides, tihtipeale Ühendkuningriik äh, domineerib äh, finantsmaastikul ja nii edasi. ja igal juhul meie koda toetab ühenduse meetodit ja ma rõõmustan selle üle, et te ka hollandikeelses kõnes nii ütlesite. proua Evans, üks minut, palun. tänan, härra president praegu on äh, tegemist otsustava ajahetkega, kus Euroopa Liit peab näitama globaalset juhtrolli, eriti just kliimamuutuste ja vaesusevastases võitluses, aga ka valitsustevaheliselt, siseselt. meil äh, tuleb äh, parandada liidusisest juhtimist, et saada üles, üle defitsiitidest Lissaboni lepingus, meil on vaja üle-euroopalist lähenemist, kuhu on kaasatud kõik valitsused ja regioonid meil tuleb äh, regionaalsed eripärad äh, võimalikult ära kaotada. ma tervitan rõõmuga härra Barrosot äh, Walesis järgmisel nädalal. Wales on saanud abi Euroopa Liidust tugevalt, et saada üle vaesusest ja ma tahan talle näidata, kuidas seda abi on edukalt kasutatud, et sellist äh, edu jätkata, äh, tuleb kindlasti jätkata regionaalpoliitikaga ja mitte jätta seda ainult äh, liikmesriikide teha. me peame kindlasti panustama pikaajalise jätkusuutliku arengusse. tänan ja järgmisena kolleeg Epping, poolteist minutit, palun. ja ma paluksin härra Verhofstadil ka siia jääda ja öelda, et roomade küsimus on äh, pikaajaline probleem äh, Euroopa Liidus, aga siin on ka palju silmakirjalikkust olnud. viimane kord härra Verhofstadt äh, süüdistas härra Sarkozyd selles, mida ta ise tegi. üheksakümne üheksandal aastal saatis Verhofstadt peaministrina roomasid välja Slovakkiasse Euroopa kohus, ähm, Euroopa Inimõiguste Kohus mõistis Belgia tegevuse hukka, valitsusvälised organisatsioonid äh, protesteerisid. Äh, kojal ja kodanikel on õigus teada seda, sellepärast ma ka räägin äh, sel teemal. ja Verhofstadt nüüd ei kuula, sellepärast et ta ei taha, et talle seda meenutataks, aga mina just seda teen. ja sellepärast ma olengi siia valitud, et talle meenutada, mida ta tegi ja härra president, kui äh, antaks välja silmakirjalikkuse Nobeli auhind, siis äh, härra Verhofstadt äh, saaks selle kindlasti endale, tänan. You, aitäh, kolleeg, järgmine kõneleja on Mario Borghezio, üks minut. aitäh, president silmakirjalikkuse auhind läheb volinik Redingile, kes minu arvates unustas Äh, äh, ära, milline on äh, romide olukord Luksemburgis, kus neid ei ole vaja välja saada, sest seal on seadustega keelatud laagritest vabanemine, aga ma siiski väga loodan, et nõukogu ning riigi- ja valitsusjuhid lõpuks ometi leiavad, et neil on kohustus Euroopa Komisjonile anda õppetunde patriotismi vallas. volinikel ei peaks olema luba solvata liikmesriike, eriti sellist liikmesriiki nagu Prantsusmaa, kes on õpetanud kõigile vabaduse ja inimlikkuse alustalasid. on väga suur vahe sellest, mida nimet-, vahe, mis on ikkagi Euroopa õigus Äh, kas äh, selliste õiguste hulka kuulub ka õigus äh, röövida, varastada lapsi, mitte kooli saata? ma arvan, et, et see auhind peaks minema sellele, kellele ma ütlesin, aitäh. ja nüüd härra Madlen tegemi-, ma räägin resolutsioonist, mis süüdistab Prantsusmaad igasugu hulludes asjades ja hindab ennatlikult Prantsusmaa tegevust. minu arvates on see väga veider käitumine Euroopa Liidu poolt Äh, proua Reding tegi võrdlusi teise maailmasõjaga, enne kui fakt oli analüüsitud. ma tahan teada, mis on viga Euroopa Liiduga. meil on täidesaatev ja seadusandlikud äh, võimuorganid, mis tallavad äh, jalge alla inimeste õigusi ilma faktidesse süvenemata. meil on vaja mõistlikumat lähenemist kus saadakse aru moraalsetest ja eetilistest asjadest, on väga oluline, et me arvestaksime kõigi Euroopa Liidu kodanike huvidega. institutsionaalse küsimus aga on see, kuidas me kontrollime seda, mis toimub. komisjon on küll lepingute valvur, aga samas jällegi kohtunikud ja juristid peaksid ikkagi õigust mõistma loomulikult äh, peaks saama ka liikmesriigi tasandil õigust maksma panna ja ei tohiks sekkuda, kui selline sekkumine ei ole vajalik. ilmselt on äh, siin väga palju asju kaalul, äh, muuhulgas ka liikumisvabadus, aga mil määral see tähendab seda, et tuleb lasta oma maale inimesi, kes sind röövivad, siin puudub tegelikult selgus selles osas, kuidas kodanikud üksteisega kõrvuti peaks elama erinevates liikmesriikides Äh, ma olen nõus, et kõik töötud inimesed ei ole tingimata kurjategijad, aga miks me peaksime töötuid kurjategijaid oma territooriumil hoidma, ma arvan, et nõukogu peaks selle küsimusega siiski tegelema. tänan, kolleeg. Werner Langen järgmisena. Äh, härra president, ma imestan teie optimismi rakkerühma vahearuande teemal, eks me siis vaatame, millised pärast need konkreetsed tulemused on, aga mis puudutab teie hinnangut äh, majandusolukorrale, siis sarnaselt Barrosoga olete te nüüd natuke ette rutanud, öeldes, et majandus on tugevalt taastunud kui äh, USA meiega nii-öelda ühes paadis ei ole, siis me finantskriisist veel üle ei saa. on väga tore, et te juhite tähelepanu edusammudele ja ma tõesti loodan, et need edusammud ka jõustuvad, aga proua Lagarde ütles, et äh, Saksamaa on nüüd äh, oma konkurentsivõimet parandanud teiste liikmesriikide kulul. aga kui äh, Saksamaa ei oleks äh, veduriks, siis kes veaks meid välja finantskriisist, kui vedurit ei ole, siis äh, rong ei liigu ju edasi. ja te ei võtnud sõna seoses ülemäärase võlakoormaga ja selle probleemi lahendamisega, aga minu arvates tuleb sellest rääkida ei piisa ainult Euroopa semestri sisseviimisest, see on hea lahendus iseenesest, aga ilma tugevama automaatse süsteemita äh, Euroopa Komisjoni juures, mitte finants- äh, rahandusministrite nõukogus, ei suuda me stabiilsus- ja kasvupakti läbi suruda. ja ma usun, et äh, usalduse taastamine on väga hea, aga see õnnestub siis, nagu ka teised kolleegid ütlesid, kui meil on ühenduse meetod ja parlamendi kaasamine. aitäh, Steven Hughes aitäh, president. majanduse juhtimise osas me toetame seda eesmärki enam koordineerida Euroopa Liidu tegevust, kuid meil on kahtlusi selle suuna osas, mille on võtnud komisjon ja nõukogu, kuna soovitakse äh, seda poliitikat äh, nüüd hakata kuidagi ümber muutma, et äh, tagada eelarve tasakaal kuid äh, selline paindumatuse kaotamine kindlasti ei too endaga kaasa jõukuse kasvu. eelarvepoliitika tõepoolest on väga oluline ja me peame tegelikult siin tagama vastuoluliste eesmärkide puudumise Euroopa Liidu poliitikas. kakskümmend neli miljonit töötut äh, Euroopas. Äh, meil on vaja sellist äh, poliitika, mis äh, tagaks eelarve tasakaalu ja tööhõive. Need kaks eesmärki peavad äh, käima käsikäes ja me ei tohi seda võimalust lasta mööda minna, ei tohi keskenduda ainult riigivõla vähendamisele ning eelarve tasakaalu saavutamisele. see on vale nii majanduse kui sotsiaal, ühiskondlikust seisukohast. küsimus, kolleeg Hughes, teil on küsimus olete nõus? härra Lambsdorff, palun. ja kolleeg Jus, me oleme schon zusammen ja austatud kolleeg Hughes, me oleme teinud äh, palju koostööd ja ma hindan teie tööd, aga finantskriisi ja meetmete analüüsiga panete te küll täiega mööda, nagu ka suurem osa teie fraktsioonist. kas te ei ole mitte nõus sellega, et need ülemäärased äh, võlad äh, põhjustasid selle kriisi äh, ja kas ei ole mitte õige just äh, panustada stabiilsusele ja korralikule fiskaalpoliitikale, et sellest kriisist välja tulla? ja, ja, ja, ja. jah, kolleeg, kolleeg Stefan. kolleegid, Steven Hughes väga raske on ühe minuti jooksul hakata siin keerukatest äh, argumentidest rääkima, kuid äh, tõsi, tõsi on see, et, et äh, nõuetekohane eelarvepoliitika on väga oluline, kuid samas on ka see praeguse ajahetke arvessevõtmine väga oluline, kui me teeme seda kõike liiga kiiresti, siis äh, see tähendab seda, et me lämmatame majanduskasvu, see toob endaga kaasa majanduskasvu peatumise, tööpuuduse kasvu, meil on vaja kahepoolset lähenemist, me ei tohi ainult eelarve puudujäägi vähendamisele keskenduda uh,. aitäh mõlemile kolleegile selle väikese arutelu eest väga hea, et meil selline kirglik arutelu siin kojas toimub. nüüd aga kolleeg Maarja Mauro poolteist minutit. Eh, aitäh, president. mul on eh, kaks siirast küsimust, mida ma sooviksin eh, nõukogu presidendile ning komisjoni asepresidendile tõstatada. kõigepealt see loogiline seos, mis on, mis seostub välisteenistuse ülesehitamisega, proua Ashton ütles, et äh, hollandlane ähm, Lõuna-Aafrikas äh, ühesõnaga, kõik need saadikud on äh, suurtest liikmesriikidest, Prantsusmaalt, Itaaliast, Hollandilt, Belgiast ja tundub, et tegemist on justkui uuskolonialismi ilmingutega, kus see Euroopa dimensioon selle välisteenistuse puhul siis on, meil on ju väga suured väljakutsed, et milline peaks olema tulevikus Euroopa roll ja kui Euroopa roll on lihtsalt äh, tegeleda regionaalpoliitikaga kogu maailmas, siis see on vale. ja teine küsimus puudutab romide küsimust, tõsi on see, et äh, poliitilistel põhjustel on meil võimalik üht või teist valitsust kritiseerida valitud meetodite osas, kuid probleem jääb samaks. kas me soovime hakata seda teemat kogukonna pinnale viima ja kas äh, me tahame just sellist lähenemist äh, rakendada ka lõuna poolt tulevate eh, mitte, mitteseaduslike sisserändajate puhul. tundub, et me lihtsalt jääme siin äh, omavahel kisklema, ilma et me mõistaksime selle küsimuse olemust. proua Peres, aitäh. Rami, Romide osas tahaksin meenutada Euroopa Liidu deviisi eh, ühe, ühtsuses puutub jõud, eh, ühtsus ja, ja erinevus samaaegselt ja kui me räägime sellest strateegiast, eh, siis peame rääkima kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, seal räägitakse tõrjutuse ning vaesuse vastast võitlust kas me peame nüüd hakkama uusi strateegiaid koostama, parem rakendame seda strateegiat, mis on juba koostatud, anname endale paremad vahendid selle strateegia rakendamiseks ja sellega lahendame ka romide integreerituse küsimuse. mis puudutab majanduse juhtimist, härra president, kõik räägivad suurest edusammust, milleks on see nii-öelda Euroopa semestri defineerimine, kuid mina ei ole siiamaani aru saanud, milline saab olema parlamendi roll selle Euroopa semestri raames meil toimuvad äh, siin äh, väga tihti küll arutelud, kuid siiski eesmärgile me niimoodi ei jõua. kui te kohtusite tööhõive ning sotsiaalküsimuste ministritega, siis te kuulsite seda, mida nemad ütlesid. majanduse juhtimine praegu pöörab selja tööhõive küsimustele ja see ei ole nende väljakutsete tasemel, mis meie ees seisavad. ja me loodame, et äh, see majanduse juhtimine saab siiski olla tasakaalustatum. kõneleaeg sai otsa. nüüd härra Sarjus Volski, palun uh,. aitäh uh president, ma tulen tagasi välispoliitika juurde, mis pidi olema selle äh, tippkohtumise peateema. Äh, välispoliitika peaks olema tulevikku vaatav, terviklik, sündmusi ette aimav ning üritama saavutada pikemaajalisi eesmärke Äh, välisteenistuse üle käivad arutelud aga äh, toovad liiga suuri ootusi, kui äh, sellega, selle uue teenistusega ei käi kaasas ka rohkem Euroopa Liidu välispoliitikat. meil on vaja just nimelt rohkem poliitilist lähenemist. meil on vaja lähendada liikmesriikide seisukohti ning siin ma näen nõukogu presidendil väga olulist rolli. tema peaks just kokku tooma liikmesriikide juhid ja üritama lähendada nende seisukohti. samas peaksid selles hoolitsema ka liikmesriikide parlamendid, ainult sellisel juhul see välispoliitika meil toimib ja me soovime ka pädevat välispoliitikat ning siin on väga palju ruumi olukorra, olukorra parandamiseks. ning meil on äh, vaja, et välispoliitika oleks geograafilisemalt äh, paremini esindatud, sellepärast et poli-, poliitika ja välispoliitika ei ole geograafia osas äh, neutraalne. Äh, me peaksime siiski ära kasutama kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi kogemused ning mis puudutab strateegilisi partnereid, siis mulle tundub, et meie strateegiliste partnerite nimekiri on väga pikk ja me paneme nad kõik, kellega, kõik need, kellega me suhtleme strateegiliste partnerite nimekirja. me peaksime ikkagi otsustama, millised neist on olulised ja ainult nendega, kellega meil on lähe, lähedane poliitika ja lähedased väärtused tegema tihedat strateegilist koostööd ainult sellised riigid peaksid olema meie strateegilised partnerid, aitäh! järgmisena äh, härra Sassooli üks minut president. möödunud nädalal olime me tunnistajaks väga murettekitavale sündmusele. see institutsioon, mida teie, härra Van Rompuy, esindate, arutas siseriiklikke küsimusi, mis puudutasid Prantsusmaad ja Itaaliat. Need riigid soovivad Euroopa institutsioone, mis teeksid oma tööd ja ei sekkuks nende asjade ja me tahame ka, et äh, volinikud saaksid öelda, äh, mida nad tahavad. nüüd, mis puudutab romide teemat, siis tegemist on Euroopa kodanikega meil on olemas vahendid, mis võimaldavad kodanike õigusi äh, kaitsta ja me peaksime neid kasutama, kui on tegemist rikkumismenetlusega, siis olgu rikkumismenetlus, me peame kaitsma neid põhimõtteid, mis meil Euroopa Liidus paika on pandud. me peame samuti leidma viiseid, kuidas majanduslangusest välja tunda, tulla, me oleme kuulnud äh, Äh, paljusid kõnelejaid siin kasutamas sõnu nagu populism, hirm tuleviku ees. Teie eesistumise ajal peaks, peaksid Euroopa institutsioonid äh, edendama sotsiaalset Euroopat ning kaitsma kodanikke. Äh, Francisco Jose Millan Mon järgmisena. aitäh nõukogu käsitles välispoliitika teemat. meil on äh, poliitika, mis keskendub väga mitmetele teemadele. ometigi me seisame silmitsi globaalsete väljakutsetega ja ükski riik ei saa nendega üksi toime tulla. nagu nõukogu äh, nagu president ütles mõni hetk tagasi, globaalses maailmas on suurus oluline ning Euroopa Liit peab olema üks nendest suurtest tegijatest möödunud äh, nädalal me hääletasime selle eest, et tugevdada sidemeid USA ja Euroopa Liidu vahel. minu arvates on äärmiselt oluline, et me igasugusteks tippkohtumisteks väga hoolikalt ette valmistume ning äh, me peaksime silmas pidama ka hääletust, mis toimub neljateistkümnendal kuupäeval New Yorgis. me peame hoolitsema selle eest, et me suudaksime globaliseerumist äh, juhtida need institutsioonid, mis on loodud pärast teist maailmasõda, me, me peame nendes institutsioonides tegema koostööd äh, USA-ga, sest meil on palju ühiseid väärtusi ja ma loodan, et eelseisev USA Euroopa Liidu tippkohtumine valmistatakse hool, hoolikalt ette ning pärast Lissaboni jõudumi, lepingu jõustumist muutub ka Euroopa Liidu välispoliitika ja välistegevus tõhusamaks ja väga oluline on, et kakskümmend seitse liikmesriiki tegutsevad ühtselt. aga mulle tundub, et seda on väga raske saavutada, aga see on vajalik, kui me tõesti soovime, et Euroopa oleks äh, oluline tegija. kui me tahame jõuda uude ajastusse, te rääkisite pisut liiga kiiresti, ütleb president ja tõlkidel tekkis probleeme tõlkega. niisiis, palun ärge kõnelge nii kiiresti ja järgmisena saab sõna proua Kurmai, üks minut. Äh, president, äh, volinik, kolleegid äh, Euroopa Liidus on pool miljardit inimest ja paljud nendest inimestest on poliitikas tähelepanuta jäänud. USA-s on rahvaarv palju väiksem, Euroopa Liit saaks aga olla samuti väga suur ja oluline tegija, aga me oleme oma potentsiaali siiani suutnud ära kasutada, me oleme eh, tihtipeale eriarvamustel, kuigi ühiselt tegutsedes oleksime palju võimsamad, ühine välis- ja julgeolekupoliitika, kaitsepoliitika on põhimõtteliselt olematud poliitilisest aspektist, aga ühtsel häälel kõnelemine tähendab seda, et meil on vaja suuremat koordineerimist välis- ja kaitsepoliitika vallas Äh, sellised poliitikad aga puudutavad liikmesriikide suveräänsust, aga mida liikmesriigid vastutasuks saavad, nad saavad suurema sekkumise oma poliitikasse ja seetõttu ma tervitan härra Van Rompuy algatusi. emotsioonid ei tohi meid oma eesmärkidel kõrvale kallutada, aitäh. Madame Livia Jaroka, one thirty. proua Livia Jaroka, poolteist minutit. tänan, härra president ma tervitan Ungari peaministri Viktor Orbani sõnu, et äh, järgneval Ungari eesistumise ajal algatatakse Euroopa Liidu romade strateegia. on oluline panustada romade kaasamisele ühiskonda ja ma loodan, et äh, nõukogu ka toetab seda, et leitakse ühisele Euroopa probleemile ühine Euroopa lahendus roomade kaasamise küsimus ei ole seotud mitte ainult rassismi ja diskrimineerimisega, vaid siin tulevad mängu mitmesugused äh, ajaloolised ja majanduslikud äh, faktorid. meil äh, tuleb keskenduda vaesuse leevendamisele mitmetes kehvas piir, kehvas olukorras olevates piirkondades ja see puudutab ka mitte roomasid. meil peab olema kindlasti äh, äh, teatud äh, indikaatorite kogum, nagu näiteks Laakini indikaatorid äh, tegutsemise aluseks, meil peab olema üle-euroopaline tegevusplaan võitlemaks vaesuse vastu, mis äh, läbib mitmeid generatsioone. palun rääkige natukene aeglasemalt, ütleb härra president kõnelejale. pikas perspektiivis, nagu ma ütlesin, tuleb panustada õiglasele maksustamisele, kõik osapooled peavad andma oma panuse, Euroopa Liidu institutsioonid, liikmesriigid, kohalikud omavalitsused ja Roomad ise. me ei tohi praeguses olukorras keerata sellele elanikkonnarühmale selga, kui demograafiline olukord on raske ja meil tuleb rakendada kogu lähenemist. tänan Hannes Voboda, poolteist minutit, palun. tänan, härra president. kõigepealt ma sooviksin pöörduda komisjoni poole. me kritiseerisime Barrosot ja Redingit äh, seoses äh, roomade küsimusega. ma nüüd äh, tänan teatavale selgusele jõudmise eest, mitte kõik äh, kõn-, sõnad ei olnud nüüd päris äh, kuldmunad, aga ma olen siiski nõus komisjoni tegevuse sisuga. ja härra Van Rompuyle on mul mõned küsimused. ma hindan teie head tahet, aga mõned asjad ei ole minu jaoks selged. Te ütlesite, et te nüüd äh, saate rääkida kahekümne seitsme liikmesriigi nimel Hiina peaministriga, aga protokollist ma ei saanud aru, mis see meie ühisseisukoht siis on. teiseks te ütlesite, et te töötate välja välispoliitilised strateegiad ja äh, te ei maininud üldsegi komisjoni ega ka parlamenti, aga välispoliitilisteks ja kaubanduspoliitilisteks strateegiateks on teil vaja ka Euroopa Parlamenti ja kuidas te kavatsete parlamendi kaasata välispoliitiliste strateegiate väljatöötamisse? ja ma olen nõus krahv äh, Lambsdorfiga, et me ei tohi lihtsalt äh, aktsepteerida seda, mida otsustas äh, ÜRO. me ei saa lubada seda, et me maksame, aga kaasa rääkida me ei saa. mis seal läks viltu? mida te teete valitsusjuhtidega, et me saaksime lõpuks Euroopa Liiduna õigused tegutseda ÜRO-s ühtselt? tänan ja järgmisena kolleeg Marinescu, poolteist minutit, palun. domnule președinte, Consiliul s-a ocupat în principal de härra president, ülemkogul räägiti eelkõige välissuhetest, kuid ärgem unustagem, et kõige akuutsemaks probleemiks praegu on majandusprobleemid. Euroopa semester on küll hea samm, kuid kui me ei leia Äh, vastavaid sanktsioone, siis äh, ei ole sellel erilist mõtet, me ei tohi kaks korda kodanikke karistada ühelt poolt ebaefektiivse koostöö teel ja teiseks äh, nende sanktsioonide rakendamise kaudu, me ei tohiks äh, siin seda negatiivset äh, efekti taastoota. nüüd romide küsimus, kõik kodanikud peavad seadustest kinni pidama ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peavad Euroopa Liidu õigustikust kinni pidama. ja kui keegi äh, seadust ei respekteeri, olgu siis tegemist kodaniku või riigiga, siis peab ta ka tagajärgede eest vastutama liikmesriigid peavad küsimusi lahendama sisuliselt, meil ei ole võimalik äh, neid küsimusi lahendada samas siseriiklikult, ainult meil peab olema ka teatud üle-euroopaline lähenemine. me peame romisid paremini oma ühiskondadesse integreerima ja oleks vaja välja töötada need meetmete nimekiri, mida rakendatakse kõikides liikmesriikides ja see ei nõua lisavahendeid, vaid ainult poliitilist tahet, aitäh. aitäh, kolleeg. nüüd äh, proua Wortmann-Kool, palun, poolteist minutit. aitäh, president, härra Van Rompuy. Teie ees seisavad äh, ülisuured väljakutsed äh, te peate läbima rahvuslike huvide rägastiku ning siis leidma mingi ühtse nimetaja. ainult sellisel viisil on võimalik ülemkogul mingeid edusamme saavutada ning äh, Euroopa Liidul majanduskriisist välja tuua. majanduse juhtimine on tõepoolest väga oluline teema, te olete teinud õigeid valikuid ja olete ka juba edusamme teinud, sest aasta tagasi oleks veel olnud mõeldamatu rääkida Euroopa semestrist, mida ka üldiselt toetatakse selleks, et peetaks kinni kasvu- ning stabiilsuspaktist, ja seda kõike me tervitame, see on väga oluline, et komisjon äh, ka sellest algatusvõim-, seda algatusvõimet kasutaks, mis tal on ja ta peab olema piisavalt ambitsioonikas. ambitsioonikas peaks ta olema ka sanktsioonides, sest nii on võimalik äh, tagada see, et need poliitikad tõepoolest ka ellu rakenduksid kui tehakse soovitusi, siis peaksime tagama selle, et nõukoguga tõepoolest neid soovitusi rakendaks. isegi kui need on suunatud Pariisile või Londonile, peavad nad olema reaalsuses ka ellu rakendatud, sellele rajanebki stabiilsus ning kasvupakt. ja tahaksin teiepoolseid kommentaare selles osas, see on keskse tähtsusega küsimus. kolleeg Gauzes nüüd äh, kolleeg Koses, palun, üks minut. aitäh, äh, kõigepealt äh, rääkides romidest, mul on hea meel, et need komisjoni seisukohad on olnud tasakaalustatud ning pööratud tulevikku selleks, et vähendada vaesust. Te rääkisite saavutustest viimase kaheksa kuu jooksul mulle tundub, et praegu ei ole piisavalt räägitud sellest, mida Euroopas tehakse ja samuti räägitakse vähe parlamendi rollist selles protsessis, te rääkisite järelevalve, finantsjärelevalve küsimusest, just parlament soovis tõepoolest aruande kohustuslikke järelevalveasutusi, te teate, et detsembris kaks tuhat üheksa ECOFIN-i järeldused olid tegelikult palju tagasihoidlikumad G kahekümnel on eesistuja Euroopa Liidust nüüd ja me peaksime rääkima veelgi enam ühel häälel ja välja tulema konkreetsete ettepanekutega ja me jääme teie peale lootma, härra president. aitäh, härra Tšabatabaidi järgmisena, üks minut. president Van Rompuy mina arvan, et teie tegevus on äärmiselt oluline, te olete süstemaatiline ja oma tegevuses järjekindel. Te peate veenma liikmesriike, neid liikmesriike, kus elavad romid, et nad töötaksid välja strateegiad romide integreerimiseks. Ungaris meie kavatseme sellise strateegia välja töötada, me tahame paika panna tähtajad ja ka eraldada rahalisi vahendeid sellisteks strateegiateks. härra Sefkovitš ja härra Puusek peaksid tegema koostööd selleks, et luua sel-, järelevalvesüsteem, mis hoolitseks selle eest, et liikmesriigid võetud kohustusi täidaksid ning meil on vaja üle-euroopalist roomide strateegiat, kus oleks paika pandud Äh, millist rolli hakkab mängima regionaalne tase, kes mille eest vastutab ning milline oleks lisandväärtus Euroopa romide strateegiale, aitäh! suur aitäh ja järgmine, järgmisena Charles Connas. aitäh, härra president! härra Van Rompuy, me teame, kuivõrd tähtis on teie jaoks äh, tagada Euroopa Liidu ühtsus eh, nii Euroopa Liidu siseselt kui ka rahvusvahelisel areenil. kuid eh, me näeme, et praegu on G kahekümnes, eh, on esindatud kahte, kaks kategooriat riike, need, kes on Euroopa Liidu liikmed ja need, kes ei ole. ja kõige paremaks äh, viisiks Euroopa Liidu poliitilise ning äh, majandusliku sidususe tagamisel G kahekümnes on siiski esindada institutsioonide näol äh, Euroopa Liitu siis kas nõukogu või komisjoni näol. aitäh, kolleeg. kolleeg, ma paluksin et te ei tõstaks sinist kaarti. sinine kaart tähendab seda, et te soovite kõnelevalt kolleegilt midagi küsida. kas teil on kolleegile küsimus? kas teil on küsimus? kolleegid, kui te soovite sõna saada, tõstke palun valge kaart. sinine kaart tähendab midagi muud niisiis, me oleme teid kõiki kirja pannud, kakskümmend viis inimest on nimekirjas. nii et, et kõik te kindlasti sõna ei saa, ma vabandan. järgmine kõneleja on proua Catherine Grace. One minute, please. üks minut. Monsieur Van Rompuy, je vous sais gré. härra Van Rompuy äh, see on hea, et te rääkisite inimväärikusest kui põhiväärtusest, kuid kui me vaatame neid poliitilisi kirgi, ksenofoobiat Prantsuse valitsuse poolt eelmisel, mis eelmisel nädalal eriti lõkkele lahvatasid, mulle tundub, et ka öö, praegu ei ole Euroopa liit olnud oma väljakutsete tasandil, me peame korrale kutsuma riigi, kes ei ole kinni pidanud Euroopa Liidu õigustikust, me ootame teilt konkreetseid ettepanekuid, strateegiate rakendamist, mille osas on juba otsused langetatud, nende vahendite õiget eesmärgipärast kasutamist, mis on juba eraldatud küsimus äh, õiguste ning kohustuste kohta, mille tõstatas härra Tool. Neil on, tõepoolest vähemustel on äh, kohustus äh, ka haridussüsteemis äh, osaleda romide näol ei, romide puhul ei ole meil tegemist äh, mitte ainult vajadusega kõnede järele, vaid ka konkreetse poliitilise tahte järele uh,. aitäh. kolleeg Pjotrovski, palun. punktem agendy ostatni härra president, lugupeetud daamid ja härrad. Euroopa Ülemkogu päevakorra põhipunkt seisnes selles, et välispoliitikale antaks uus hoog lähtuvalt Lissaboni lepingust, aga kahjuks äh, domineeris äh, hoopiski mitteametlik teema, milleks oli roomade väljasaatmine ühest liikmesriigist see on ääretult kahetsusväärne. liikmesriigid tegelevad äh, sisepoliitikaga, mitte Euroopa Liidu välispoliitikaga. meil tuleb äh, loomulikult defineerida välispoliitika ja meil on vaja selgeid strateegiaid, aga meil on vaja ka enamat. Te ütlesite, et meil on vaja paremat üleatlandilist suhet ma loodan, et sel aastal toimuv tippkohtumine president äh, Obamaga tõesti äh, võimaldab meil äh, minna suhetes edasi ja keskenduda oma huvidele ja oluline on ka mitmetele Euroopa Liidu riikidele viisakohustus ära kaotada. suur tänu, härra president kõigepealt ma sooviksin õnnitleda president äh, Van Rompuyd äh, nõukogu tulemuste puhul ja selle puhul, et ta on süstemaatiliselt püüelnud selle poole, et Euroopa Liidus oleks meil tõesti tõeline majandusjuhtimine. rahvapartei ja Rahvapartei Portugali delegatsioon toetab seda lähenemist. teiseks ma sooviksin õnnitleda ka komisjoni tema püüdluste puhul Te olete toetanud Euroopa majandusjuhtimist ja lõpetuseks sooviksin öelda üht-teist ka välissuhete kohta, eriti mis puudutab äh, Pakistani suunas avanemist. meil tuleb üles näidata solidaarsust Pakistaniga, aga me peame kaitsma ka neid äh, liikmesriike, kes äh, võitlevad lapstööjõu vastu ja rakendavad kõrget sotsiaalkindlustustaset. ja me ei tohiks toetada neid, kes äh, töötajaid äh, kurnavad. proua Benova, palun. suur aitäh, president volinik, mina tahaksin peatuda lühidalt kahel teemal, mida me tegelikult käsitlesime möödunud näd-, korral ka täiskogul ja need on seotud romide küsimusega. Äh, siin on võtnud paljud sõna, kolleegid sõna, kes pole kunagi käinud äh, romide asundustes, nad ei teagi, kuidas seal elatakse, aga tulevad välja väga huvitavate hinnangutega. ma väga hindan seda, et äh, komisjon ja äh, Äh, just komisjoni esine, esindajad äh, proua Reding, härra Barroso on romide küsimuses seisukohale astunud, äh, asunud ning ma loodan, et romide heaolu nimel suudetakse see küsimus ka korralikult lahendada teine teema, millel tahaksin peatuda, on finantsjuhtimine ja reeglid. Need reeglid tuleks välja kuulutada mitte ainult poliitiliselt, tegemist peaks olema reeglitega, mis kehtivad võrdselt kõigile liikmesriikidele. samas olen ma pisut pettunud, et kogu tähelepanu on keskendatud eelarvedistsipliinile ning me ei pööra küsimustele tähelepanu laiemalt, ma loodan, et tulevikus me seda teeme, aitäh! señor presidente en las próximas. aitäh härra president as graves contradições com que se debate a União Europeia. Tänan. Ma sooviksin rääkida probleemidest, millega Euroopa Liit äh, tegeleb. Me oleme üle kogu maailma suhteliselt äh, võimsad, me võitleme inimõiguste eest, aga valitsused nagu näiteks Prantsusmaal jätkavad äh, rassistlikku ja võõravihast äh, pakatavat lähenemist, antud juhul tuli see ilmsiks äh, roomade suhtes. meil tuleb tagada liikumisvabadus Euroopa Liidus. kui nüüd rääkida majandusteemadest, siis ähvardatakse riike sanktsioonidega, kes ei suuda majanduspaktist kinni pidada ja see on täiesti vastuvõetamatu neoliberaalne poliitika. ja mis puudutab koostööd Pakistaniga ja toetust Pakistanile, siis me ei tohi seda toetust pakkuda liikmesriikide väga tundlike tööstusvaldkondade arvelt, näiteks Portugali tekstiilitööstuse arvelt. kõigepealt me peaks äh, võitlema vaesuse vastu. oluline on äh, luua sotsiaalselt äh, kindlaid töökohti ja võidelda vaesuse vastu. ja viimane kõneleja vaba mikrofoni raames, palun pomembnima mednarodnima okoljskima konferencama. ena bo potekala v oktobru na. lubage mul meenutada teile seda et äh, meil on tulekul äh, kaks rahvusvahelist äh, konverentsi esimene mis puudutab bioloogilist mitmekesisust jaapanis oktoobris ja teine soulis toimuv kliimamuutuste konverents see kõik leiab aset üro egiidi all ning euroopa liit peaks mängima seal aktiivset rolli samas peaksime me tulema välja seisukohtadega, mis oleks piisavalt kooskõlastatud Kopenhaagenis äh, äh, tulid kõik välja erinevate seisukohtadega ja see ei olnud läbirääkimiste seisukohast sugugi hea ja tahaksin küsida, mida nõukogu mõtleb, kui räägib ühehäälselt kõnelemisest ja kas äh, riigipead on valmis ka konkreetseid kohustusi enda peale võtma? Uh, nüüd palun uh, komisjoni asepresident härra Šefčovitš, palun, sõna on teil. aitäh, härra president, uh, suur tänu selle eest, et mulle veel kõneaega andsite, püüan teha lühidalt ja püüan vastata neljale põhiteemale, mis nüüd täna hommikul tõstatusid kõigepealt me näeme, et on väga tugev toetus sellele uuele strateegilisele lähenemisele meie võtmetähtsusega partneritele, et me peame seda Lissaboni raamistikku palju paremini kasutama ja me peame paremini äh, kasutama enda positsiooni välispoliitikas, enam äh, lähtuma sünergiast ja me peame töötama koostöös Euroopa institutsioonide ning äh, rahvusriikide valitsuste vahel. ja seetõttu äh, mulle meeldib see, mida tõi välja härra Van Rompuy selle omanditunde äh, küsimuses, ainult nii on meil võimalik ühehäälselt kõneleda ja seda siis ka meie kahepoolsetes suhetes, nii on meil ainult võimalik saavutada vajalikke tulemusi nüüd äh, paar sõna majanduse juhtimise kohta. ka siin ma näen tugevat äh, toetust parlamendis äh, sellele, et me tõepoolest nende muutuste läbiviimist jätkaksime. väga oluline on üles ehitada uus ning parem süsteem ja tahaksin kinnitada parlamendiliikmetele, et me ei räägi siin ainult kriitilisest lähenemisest eelarve defitsiidile, me vaatame ka võlaküsimust väga tõsiselt, kuidas selle küsimusega tulevikus paremini tegeleda. Euroopa Parlamendis on teil kindlasti võimalus seda teemat arutada iga-aastaselt, sest jaanuarikuus komisjon tuleb oma aruandega Äh, teie ette ja siis te näete seda keerukat pilti, mis moodustub Euroopa majandusest ning äh, majanduse seisukorrast erinevates äh, liikmesriikides ja siis meil on võimalik pidada ka arutelusid iga aasta alguses. tahaksin teile kinnitada seda, et me ei ole unustanud ka majanduskasvu ning tööhõive olulisust. me peame kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke tõsiselt võtma sest äh, me peame looma uue aluse Euroopa majandusele. meil peab olema keskkonnasõbralik äh, ning arukas majanduskasv ja seetõttu peame me enam keskenduma ka tööhõivele, paremale haridusele, noorsoopoliitikale ja muidugi ka vaesuse vähendamisele. ja me peame ka järelevalvet tugevdama ning need arukamad majanduspoliitikad peaksid käima käsikäes selle lähenemisega, ainult siis on meil võimalik äh, soovitud tulemusi saavutada. nüüd välisteenistus siin baroness Ashton on selgelt välja toonud selle, et me soovime professionaalset välisteenistust, mis siis peegeldaks Euroopa väärtusi, Euroopa tugevust ning omapära ja seetõttu geograafiline ning sooline tasakaal on meie lähtekohaks välisteenistuse ülesehitamisel staff of the European ja need aitavad meil üles ehitada välistalistust nii, et äh, personal vastab kõikidele kvalifikatsioonidele. samuti me hoiame teid kursis äh, talituse loomise edusammudega ja ma olen veendunud, et äh, üleminekuperiood kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani kulgeb vastavalt meie plaanidele. ja lõpetuseks tahaksin ma tänada teid kõiki, kuna te olete nõudnud, et me peame kinni pidama Euroopa õigustest, Euroopa väärtuste austamisest ning et meie ülesandeks on leida parimaid mooduseid romi rahva integreerimiseks ja nende murede leevendamiseks. üle seitsmeteistkümne miljardi euro eraldati romi rahvarühm, rahvastikurühma murede leevendamiseks äh, suuremas osas Euroopa Sotsiaalfondiks ja see puudutab ka teisi väiksemaid äh, rahvasterühma, kuid me peame hindama ka seda, kuidas me oma vahendeid ja instrumente paremini saame kasutada. nii et äh, mina kutsuksin üles kasutama oma vahendeid tõhusamalt ja paremini ning arvan, et selleks on meil vaja uue pilguga üle vaadata oma meetmete kasutamine tulevikus ja kui me teeme seda ühiselt, siis on see tõhusamad ja tulemuslikumad kui varem suur tänu! suur tänu, härra Euroopa Komisjoni asepresident ja nüüd annaksin sõna ülemkogu presidendile, härra Van Rompuyle. suur tänu kõigepealt kõikidele eelkõnelejatele selle tänase teema juures. tegemist on väga keerulise teemaga, aga väga raske on tegelikult ka teie seisukohti ühe minuti kõneaja jooksul kokku võtta ja neile vastata. kõigile kommentaaridele me siiski vastata ei saa, kuid äh, on kaks valdkonda, millest ma tahaksin siiski rääkida. kõigepealt äh, välispoliitika. me seisame pika tee ees juba meie, see tee algas äh, juba härra Solana pingutustega, härra Solana tegi ära suure töö, tähtsa töö me oleme sellest varemgi rääkinud, ma olen varem selgitanud, millised on ühisseisukohad, mida me oleme suutnud luua Iraani, Lähis-Ida ja mõningate kaubandusteemade osas. kuid edusamme on teisigi. me oleme ka oma G kahekümne seisukohtadega jõudnud päris kaugele, G kakskümmend on kõige suurem iga-aastane riikide konverents kui ma alustasin oma tööd oma ametis äh, Euroopa Ülemkogu juures, äh, siis toimusid kõikide liikmesriikidega eraldi kohtumised äh, Euroopa Liidul ehk siis kõigi teiste G kakskümmend või ka G kakskümmend riikidega. ja liikmesriigid pidid ise eraldi ühisele seisukohale jõudma, kuid nüüd on meil kahekümne seitsme riigi ühisseisukoht isegi siis, kui kui kõik need kakskümmend seitse liikmesriiki tegelikult ju G kahtekümnesse ei kuulu. härra Barroso ja mina esindame Euroopa Liitu, me oleme töötanud välja Euroopa Liidu ühisseisukoha ja ma võin teile kinnitada, et G kaheksa ja G kakskümmend kohtumistel liikmesriigid ja ka Euroopa Liidu äh, esindajad edastavad sama sõnumit. niisiis, mitmeid positiivseid arenguid äh, on, mida võib esile tuua ning rõhutaksin ka, et äh, kõikidel tasandil on teatavaid edusamme, tegemist on, äh, nagu ma ütlesin, kõige suurema rahvusvahelise konverentsiga G kahekümne puhul. loomulikult on ka probleeme, ei saa väita, et ühtegi probleemi meil ei oleks. Kopenhaageni kohtumise trauma puudutab meid senini, meil oli ühine sõnum, meil oli ühine seisukoht ka Kopenhaageni tippkohtumisel, kuid me ei suutnud siiski veenda teisi meie seisukohti äh, toetama ja seetõttu kõik jäid kaotajaks pärast Kopenhaageni tippkohtumist. tulemused äh, olid vastuvõetamatud kõigi jaoks. niisiis, äh, mitmetes äh, valdkondades on edusammud märgatavad, kuid meie töökoorem on endiselt suur, kui me tahame liikuda õiges suunas. Te küsisite mult Hiina tippkohtumise kohta ja selle sõnumi kohta, mis, mida me edastame Hiinale. ma paluksin teil lugeda, mitte pealiskaudselt lehitseda, vaid lugeda põhjalikult läbi nõukogu järeldused. ma paluksin teil need järeldused läbi lugeda, loomulikult nõukogu järeldustes ei räägi me strateegiatest ega peenest tasakaalust, mida me katsume saavutada äh, erinevate partneritega, sealhulgas Hiinaga, kuid siiski, kui loete järelduste teksti üksikasjalikult läbi, mõistate, et äh, meie dialoogis Hiinaga on ka uued elemendid, äh, me oleme vastastikuse põhimõtte sisse viinud. ja nüüd on olukord muutunud, me esitame oma partneritele ka nõudeid öö, erinevalt äh, varasemast, kus me vaid pakkusime erinevaid äh, variante. ja see tähendabki vastastikuse põhimõttest. Euroopa Liit on varem kui, rohkem kui kunagi varem aktiivne kaubanduslepingute vallas ja teie olete rahvusvaheliste kaubanduslepingute puhul nüüd kaasõigusloojad nii et äh, edusammud on ka selles valdkonnas nähtavad, kuid me peame minema veel kaugemale. kohtumisel Ameerika Ühendriikide presidendiga teeme me just nimelt ettevalmistusi selleks, et edastada oma sõnu Barroso ja minu poolt, Euroopa Liidu poolt, äh, Ameerika Ühendriikide presidendile, me tahaksime jällegi rääkida ühel häälel, rääkida kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi nimel, nii et jällegi samm-sammult liigume me õiges suunas. ja siis, mis puudutab majanduspoliitikat ja majandusjuhtimist, viimase kahe aasta jooksul on meie majanduspoliitika olnud intelligentne. äärmiselt intelligentne ja intelligentsem kui minevikus. me oleme kümme aastat raisanud, oleksime pidanud tegutsema varem Äh, oma eelarvete osas, oma konkurentsivõime osas, kuid paraku me seda ei teinud. ja just nimelt sellepärast, et me õigel ajal tegutsema ei asunud, äh, seisame praegu silmitsi probleemidega. mis me siis peaksime finantskriisi puhul ette võtma? ma siin ei räägi pankade päästmisest ja muust sellisest. meie poliitika oli laienemispoliitika kahe tuhande kaheksandal aastal ja kahe tuhande üheksandal aastal suures äh, osas. väga riskantne poliitika, sellepärast et see tegelikult suurendas meie eelarve defitsiiti kuid kui äh, majanduskasv hakkab jälle hoogu sisse saama, siis sellest hetkest peale, kui majanduskasv jällegi hakkab, äh, kasvunäitajad hakkavad jällegi ülespoole liikuma, alustasime me oma eelarve kindlustamispoliitikaga, äh, püüdes samm-sammult oma eelarve defitsiiti vähendada, mitte üleöö, vaid samm-sammult ja isegi sel aastal võime näha ekspansionistlikku lähenemist teataval määral me oleme jätnud rahavood turgudele, nii et olukord ei ole tuhande üheksasaja kolmekümnendate aastaga võrreldav, siis jäid rahavood kadusid turult, me interess, me hoidsime intressimäärad madalad selleks, et liikmesriigid ei peaks kannatama liigselt kõrgete intressimäärade all. meie eelarvepoliitika, meie rahanduspoliitika oli ettevaatlik, mõistlik ja järk-järguline oma olemuselt. miks me seda siis nii kujundasime? mitte ainult äh, sellepärast, et see oleks olnud meile lihtsalt meeltmööda ja see, et meile oleks meeldinud lihtsalt äh, eelarvet kärpida. me tegime kõike seda selleks, et äh, tagada endale jätkusuutlik majanduskasv, tööhõivepoliitika, mis teenib oma ülesannet, me tegime seda kõike selleks, et tööpuudust vähendada, töökohti lüüa, luua, kõikides meie pingutustes oli oma sotsiaalne tagamõte, sotsiaalne mõõde, me ei teinud, me ei kärpinud eelarveid lihtsalt nalja pärast ega ka suurendanud eelarve defitsiiti nalja pärast. me pidasime silmas ühte eesmärki, töökohtade loomine, tööpuuduse vähendamine ja nagu komisjoni asepresident just ütles, selleks, et kõike seda sotsiaalses kontekstis näha, kaasasime me oma kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide hulka ka võitluse vaesuse vastu. me kaasasime oma eesmärkide hulka ka haridust puudutavad eesmärgid ning jätsime alles ühtekuuluvuspoliitilised eesmärgid, sotsiaalpoliitilised eesmärgid ja loodetavasti ka meie finantsperspektiiv ja, ja selle eesmärgid kattuvad nende samade eesmärkidega nii, et me suudame lõppkokkuvõttes tagada, et meie jõukus, meie varad oleksid äh, võrdselt jagatud kogu Euroopa Liidus äh, ja et me oleksime sotsiaalsed äh, läbinisti ja kõik meie muud sammud on ainult vahendiks selle eesmärgi suunas liikumisel. suur tänu, härra president, selle ettekande eest Euroopa Ülemkogu poolt, Euroopa Nõukogu poolt ja suur tänu, et osalesite tänases arutelus meie kõigiga. meie järgmine tähtis arutelu Euroopa Parlamendis Äh, toimub õige pea ja järgmine ülemkogu leiab aset oktoobris. nii et äh, nüüd meil äh, ei tule kaua oodata, kuni meid teid jälle siin näeme, aga veel kord suur tänu teile, härra Van Rompuy. okei. E, na tym zakończyliśmy ten porządek. E. sellega oleme lõpetanud e, käesoleva päevakorrapunkti arutamise